Uh, please uh, uh, sit down, colleagues. palun võtke istut, kallid kolleegid, peame alustama. Non ci sono richieste di modifica all'ordine del giorno. keegi ei ole palunud, et uh, muuta päevakorda ja seega saame peale kinni pidada olemasolevast programmist. mul oleks ka mõningad teadaanded teile. härra Kasuliides nimetati püsiraportööriks raamkokkuleppe läbirääkimiste osas Euroopa Liidu ja Kanada vahel. palju õnne härra Kasuliidesele! tahaksin teile teada anda ka otsusest, mille võttis vastu juhatus see käsitles soovituste esitamist nõukogule Euroopa Liidu ning Ukraina vaheliste läbirääkimiste kohta ning Euroopa Liidu ja Gruusia vaheliste läbirääkimiste kohta. ja samuti tegemist on siis sidusa poliitika kohta autoritaarsete režiimide suhtes, sellega tegeles härra Watson. hääletusnimekirjad ning kompromissmuudatuse ettepanekud, kuna meil oli siin organisatoorseid raskusi, tuleb esitada kakskümmend neli tundi enne hääletust komisjonis. ja nagu kodukorras ette on nähtud, siis on võimalik äh, siiski esitada muudatusettepanekuid ka hääletamise ajal, aga selleks, et vältida probleeme, mis äh, tekkisid minevikus oleme otsustanud teile soovitada esitada muudatusettepanekud kakskümmend neli tundi enne hääletust. nüüd lähme siis edasi meie tänase peateema juurde ja tahaksime tänada kõiki kõnelejaid, et nad on siin õigel ajal kohal ja tahaksin vabandada selle eest, et alustame väikese hilinemisega, tegemist on siis äh, olukorraga Mägi-Karabahhis. meil on võimalus saada täna sügavamaid teadmisi selles osas ja ühtlasi äh, pidada ka arutelu. meil on olemas ka härra Kirillovi äh, hiline raport või viimatine raport just nimelt Lõuna-Kaukaasia kohta. selle, see raport tõi kaasa väga laialdased arutelud ja meil on ka raport ka siin meie poliitika lõunamõõtme kohta. nii et ähm, räägime erinevatest lahendustest konfliktile, meil on siin olemas äh, härra Robert Bratke, kes on Minski rühma äh, kaasesimees ja ka äh, saadik Bernard Frassier, kes on sama rühma kaasesimees, edasi ka mm, härra Andreis Kasprisk, kes tegeleb konflikti lahendusega OSCE-l ning meil on ka Euroopa Liidu eriesindaja Lõuna-Kaukaasias, härra Peeter Semnebi. paraku härra Igor Popov ei saa siin täna kohal olla, sellepärast et tal olid juba teised kohustused ees. ja ja meil on siin ka välisteenistuse esindaja, tegemist on härra Miroslav Laitšakiga ja temal paluksin sõna võtta läbirääkimiste teemal, mis hetkel käimas on. nii et kuulamine algab kõigepealt härra Robert Bratke sõnavõtuga. piirduksite palun viie minutiga, kui võimalik ja kui viiest minutist ei piisa, siis anname teile paar lisaminutit aga ma tahaksin siiski jätta aega ka aruteluks ja, ja samuti võimaluse teil küsimustele vastata, nii et kui võimalik, siis palun piirduge viie minutiga. suur aitäh, ma siis üritan suruda oma mõtted viide minutisse. kõigepealt tahaksin kohe öelda, et mul on suur rõõm täna siin kohal viibida ja tänaksin teid kutse eest, mille saime teilt ja teie komisjonilt, kui härra, kui kohtus äh, Clinton eelmine aasta äh, Euroopa Parlamendi presidendi härra Puusekiga, siis äh, ütles ta, et on vaja tugevdada suhtlemist Euroopa Liiduga ja mitte ainult komisjoni ja nõukoguga, vaid ta mainis äh, eraldi ka Euroopa Parlamenti. nii et ma loodan, et minu kohalviibimine siin täna läheb kokku just nimelt selle koostöö vaimuga. eelmisel kuul kohtus proua Clinton ka proua Ashtoniga ja äh, siis räägiti samuti tihedast koostööst Euroopa Liiduga. ta ütles, et Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid on koostööpartnerid, kes teevad koostööd kõikides äh, küsimustes ja samuti piirkondlikes väljakutsetes. ja Mägi-Karabah ei ole kindlasti siin mingisuguseks erandiks. teeme väga tihedat koostööd Euroopa Liidu liikmesriikidega, Prantsusmaa on Minski rühma äh, ase esimehe kohal. teeme tööd ka OSCE-s teistega, ühtlasi äh, samuti kolleegidega Euroopa Liidu välisteenistusest ja hindame väga kõrgelt ka Euroopa Liidu idapartnerlust, mis äh, läbi majanduslike, sotsiaalsete, poliitiliste reformide edendamise loob pikaajalised alused äh, rahule Kaukaasia piirkonnas üritan jääda võimalikult lühisõnaliseks, aga tahaksin siiski käsitleda kolme teemat. esiteks, väga kiire ülevaade läbirääkimiste olukorrast, teiseks tahaksin rääkida lühidalt Ameerika Ühendriikide panusest läbirääkimistesse Mägi-Karabahhi osas ja kolmandaks tahaksin rääkida Euroopa Liidu rollist, mis kindlasti pakub teie komisjonile suuremat huvi aluseks, alustuseks siis sellest, kuhu on jõutud läbirääkimiste protsessis. Te kõik olete näinud, ma usun, et millise avalduse on teinud härra Obama, härra Medvedjev ning härra Sarkozy Deauvillis. kolm presidenti kutsusid üles astuma otsustavaid samme rahu nimel Mägi-Karabahhis. Neid kutsuti üles jõudma kokkuleppele järgmisel tippkohtumisel. ja ma arvan, et need aluspõhimõtted on teile kõigile teada, tegemist on siis kõigepealt raamdokumendiga, mis pakuks detailseid juhiseid ministritele selle kohta, milliseks peaks kujunema lõplik rahuleping nii et see raamdokument ei ole mitte see rahuleping ise, vaid see kujutab endast äh, põhi, kokkulepet põhipunktides selle osas, milline see rahuleping lõppkokkuvõttes välja peaks nägema. Äh, suursaadik härra äh, Fassier saab sellest pikemalt rääkida, tema on selle kallal teinud juba mitu aastat tööd, aga nagu me presidendid ka ütlesime, siis see praegune versioon äh, on õiglane ja ka tasakaalus ja me tahaksime, et kõik pooled sellega nõustuksid järgmisel tippkohtumisel. ma ei hakka detailidesse laskuma, see ei oleks ilmselt ka asjakohane, aga see kõik põhineb kuuel elemendil, mille tõid välja meie presidendid ka oma avalduses ja teil on oma dokumentide sees see avaldus ka olemas ma mainisin tulevast tippkohtumist ja äh, selle, see toimub siis äh, Venemaal ja me väga täname president Medvedjevi ning äh, härra Lavrovi rolli eest, mida nad on mänginud, tegemist on väga keerulise protsessiga, samal ajal on aga ka amet, Ameerika Ühendriigid teinud väga aktiivselt tööd, härra Obama kohtus eraldi Äh, president Alijevi ka ühelt poolt ning teiselt poolt ka president Sargsjaaniga. ja tegemist nüüd, äh, kui proua Clinton käis äh, Bakuus ja Jerevanis, oli tegemist esimese visiidiga sinna pärast riigisekretär Bakeri visiiti ta äh, on võtnud vastu ka kaks peaministrit Washingtonis. tegemist on siis nii Armeenia kui ka Aserbaidžaani peaministritega. nii et kohtutud on mitmeid kordi nii Aserbaidžaani kui Armeenia osas. ja lõpetuseks tahaksin mainida ka omaenda jõupingutusi olen lennanud üle Atlandi ookeani kolmkümmend kaks korda sellest ajast peale, kui ma astusin oma ametikohale septembris kaks tuhat üheksa, selleks et kohtuda meie partneritega kas sealses regioonis või mujal või ka OSCE partneritega, nii et võin teile üle kinnitada, Ameerika Ühendriigid on väga pühendunud sellele, et teha kõik, mis meie võin-, võimuses, et jõuda rahumeelsele kokkuleppele Mägi-Karabahhi konflikti osas ja tahaksin puudutada ka Euroopa Liitu ja tema rolli. alustuseks ma juba tõin välja mõningad asjad, millega Euroopa Liit juba tegeleb või millega tegelevad liikmesriigid või Euroopa Liidu institutsioonid. loomulikult ei pea mina teile ette kirjutama seda, milline peaks olema Euroopa Liidu roll, see on teie enda otsustada, aga tahaksin siiski teha paar lühikest märkust esiteks, praegune mehhanism, kus Minski rühma juhatavad kolm riiki korraga, on üleüldse kõige tõhusam mehhanism, millega me praegusel hetkel oleme võimelised välja tulema. ja ma tõesti tunnistan seda, et rahulepingut ei ole veel saavutatud, aga siiski edasiminek on toimunud ja kõige olulisem on see ja seda pooled meile on ka öelnud, et me oleme vältinud uut sõda. nii et ärgem alahinnakem selle olulisust. selle on siis saavutanud Minski rühma juhatus ja ka meie eelkäijad Minski rühma ülesehitus on paindlik, see võimaldab kiiresti reageerida muutustele Mägi-Karabahhis, see võimaldab ka hoida läbirääkimised salajastena, mida on väga rõhutanud läbirääkimiste pooled. ja ma usun, et praegusel hetkel, kus läbirääkimised käivad, siis oleme näinud, et see süsteem töötab. kui me nüüd liigume järgmisesse faasi, kui hakkame rääkima juba lepingu rakendamisest, siis kindlasti on ruumi paljudele riikidele selleks, et oma rolli seal mängida ja toetada ka läbirääkimiste protsessi ja see käib ka Euroopa Liidu kohta. Euroopa Liit on näidanud, et on võimeline mõndagi ära tegema paljudes eri valdkondades ja kui me jõuame rakendusfaasi, siis kindlasti on vaja äh, suurendada usaldusväärsust, samuti pidada inimestevahelisi kontakte ja samuti ka tegeleda raskemate küsimustega, nagu näiteks äh, ümberasustamine, ülesehitamine ja need on kindlasti teemad, äh, milles Euroopa Liit, kui aeg käes, mängib väga olulist rolli nii et loodame, et äh, asi liigub edasi juba lähitulevikus ja kui see nii läheb, siis äh, näen ma seal ka Euroopa Liidule suuremat rolli. nii et need olid minu peamised punktid ja olen valmis hiljem ka vastama kõikidele küsimustele. aitäh! suur tänu härra suursaadikule, järgmisena saab sõna Bernard Fassier, kes on Prantsuse Äh, kaaseesistuja OSCE Minski grupis, ka teil palun viis minutit. tänan, esimees. esmalt sooviksin ma rõhutada seda, et äh, äh, Minski rühm äh, ei koosne ainult kolmest äh, riigist, vaid tegemist on meeskonnaga, see on täiesti väga ühtne äh, meeskond, kes tegutsevad äh, vahendajatena, see on ka ministrite äh, tasandil vastavalt Madriidi põhimõtetele, tegutsevad äh, poliitilisel tasandil siis ministrite troikana ja ka riigipeade tasandil ja meil on siis kolm, kolm eelmainitud riigipead. ja juba rohkem kui kuus ja pool aastat on tehtud äh, palju tööd ja ma palun siis vabandada äh, Igor Valentinovitš Popovi puudumist täna siin, kes on väga hõivatud järgmise väga olulise etapiga läbirääkimistes, mis toimub siis paari nädala pärast, vähem kui kahe nädala pärast. mina tahaksin puudutada kolme küsimust, Robert Bradke äh, tegi äh, lühiülevaate praegusest läbirääkimiste seisust ja siin nüüd tuleks siis vaadata äh, seda protsessi, mis eelneb sellele üldpildile. teiseks äh, tahaksin puudutada ka mõnda põhjust, millega võiks siis selgitada äh, seda, kuidas siis praegused läbirääkimised äh, toimivad ja lõpuks teeksin siis mõned märkused Euroopa Liidu rolli kohta selles protsessis. nüüd see läbirääkimiste protsess ehk film, mis on selle lõpptulemuseni viinud praegu. meil on siis mitu äh, etappi olnud, esiteks siis äh, kui lõppes äh, vaenutegevus, sõlmiti vaherahu ja äh, hakati kaasama siis äh, Mägi-Karabahhiat Aserbaidžaani äh, äh, administratiivse süsteemi äh, sisse, kuid see ebaõnnestus. teises etapis äh, üheksakümnendate aastate lõpul, kahe tuhandenda aasta alguses püüti siis leida lahendus selle eh, piirkonna eraldamiseks siis Aserbaidžaanist. nii et Bakuga oleks, oleks eh, sellega nõus, kuid see ka loomulikult ei õnnestunud. ja nüüd see kolmas praegune etapp on siis see, mil me püüdsime minu Venemaa ja Ameerika kolleegide eelkäijatega eh, mitte pakkuda lõpplahendusi konflikti igaveseks lõpetamiseks, vaid lihtsalt leida äh, lahendusi nii palju, kui see võimalik on. kuidas siis äh, territooriumid äh, Aserbaidžaanile tagasi läheksid? ja teiseks, kuidas äh, tagada siis äh, julgeolek nendele inimestele, kes seal piirkonnas praegu elavad. ja tehes siis ettepaneku hiljem võtta äh, hääletuse teel vastu lõplik otsus, kuidas see olukord lahendada ja me tulime sellega välja see aastatel kaks tuhat viis, kaks tuhat kuus ja pakkusime selle välja Madridis, nagu juba öeldud, ühispakkumise näol, kirjalikul kujul. Need on siis nii-öelda Madridi põhimõtted kuskil viiel-kuuel leheküljel, seal on neliteist põhimõtet ja ka juriidiline preambul ja seda tervitasid kahe tuhande kaheksanda aasta algul mõlemad pooled, aga kahjuks äh, Kosovo rahvusvaheline tunnustamine äh, muutis Aserbaidžaani murelikuks ja äh, aastal kaks tuhat kaheksa, kogu selle aasta jooksul oli meil Aserbaidžaaniga raskusi, kuid aastal kaks tuhat üheksa saavutasime jällegi edu ja arvasime, et et jõuame läbimurdeni. kolm äh, presidenti võtsid äh, esimest korda endale äh, ülesande siis avalikult tutvustada seda tulevast kokkulepet, siin on siis need kuus, kuus põhimõtet, millele ka viitas eel, eelmine kõneleja aastal kaks tuhat üheksa me, meile tundus, et läbimurre on võimalik ja tolle aasta lõpul äh, oli Moskva, tehti siis Moskvas äh, avaldus, äh, millega siis kahe poole presidendid äh, leidsid, et tuleb jõuda rahumeelsete läbirääkimiste teel kokkuleppele, mis oleks ka juriidiliselt siduv ja rajaneks rahvusvahelistel äh, standarditel. kahjuks mm, armeenlased ütlesid, et nad aktsepteerivad äh, üht versiooni sellest aastal kaks tuhat kaheksa, aga kaks tuhat kümme tuli uus versioon ja me lootsime, et, et seda äh, siis kinnitatakse, kuid kahjuks äh, tol hetkel ainult äh, Aserbaidžaan oli, oli selle dokumendiga nõus. ja sellest ajast saadik oleme me siis teinud tööd nende erinevate versioonide kallal kuni mööda viimase kohtumiseni Sotšis kus me saavutasime mõningast edu. et siis jõuda ka lõpuks äh, kirjaliku, kirjalikult vormistatud äh, tekstini. ja sellega me ilmselt jõuame selle kolmanda etapi lõppu. võib-olla, et lähiajal me äh, suudame äh, need kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande seitsmenda aastast pärit põhimõtted siis ametlikult vormistada või siis, kui sellega ei nõustuta, siis tuleb leida mingi uus lähenemine. teiseks, kuidas äh, praegune läbirääkimiste formaat on meie arvates kõige kohasem? esiteks Mm, seal on jah, päris tugev Vene, Vene mõju, kõigil riikidel on äh, omad erinevad äh, suured huvid äh, Aserbaidžaanis, aga Armeenia äh, diasporaa Venemaal on, on suurim maailmas ja teine äh, kogukond elab Ameerikas ja kolmas kogukond Prantsusmaal, suuruselt kolmas. seega äh, oli sobiv siis piirata läbirääkijate arvu, äh, tagamaks äh, kõrget äh, konfidentsiaalsustaset, mida mõlemad pooled soovisid. näiteks meil on kõnelused presidendiga, äh, mille juures viibib siis ainult üks minister. teiseks äh, tagas, tagab see ka jätkusuutlikkuse. Äh, Venemaa varasemad, varasemaid läbirääki-, varasemad läbirääkijad tegutsesid kuus aastat ja mina olen ka üle kuue aasta tegutsenud. nii et tõenäoliselt ka siin Ameerika kolleeg äh, jääb äh, selle ülesande juurde veel pikaks ajaks. kolmandaks, meie rühm on paindlik, suudab väga kiiresti reageerida, toon paar näidet selle kohta. pärast äh, Gruusia ja Venemaa vahelist konflikti, konflikti, arvasid kõik, et äh, arvasid, et nüüd on äh, kõik, kõik läbi, aga Prantsusmaa siiski jätkas äh, tööd ja viimaks on meie rühm tõhus, kuna me suudame kiireid, kuna suudetakse teha kiireid ja raskeid otsuseid lühikese aja jooksul mõned näited, aastal kaks tuhat kaheksa äh, oli palju, oli mitmeid kokkupõrkeid äh, poolte vahel, relvastatud äh, kokkuvõte, kokkupõrkeid, aga Ameerika esindajad seal piirkonnas said kiirelt ja kohaselt reageerida, vältimaks siis vägivalla laienemist ja viimaks ka väga olulisena äh, mõned märkused Euroopa Liidu rolli kohta. Euroopa äh, Liidu roll selle konflikti lahendamisel on äh, igat-, täiesti otsustav. aga seda peab siis kohandama vastavalt erinevatele etappidele. praeguses etapis, kus läbirääkimised on veel täiesti konfidentsiaalsed, on Euroopa Liidu roll oluline äh, riikide tsiviilühiskonna äh, ettevalmistamisel, demokraatia edendamisel. nõnda äh, on nendel riikide presidentidel võimalik avalikule arvamusele seda tulevast lepingut nii-öelda maha müüa. Need on siis kõik need tegevused, erinevad, erinevaid vahendeid, vahendeid, vahendeid kasutades, meil on tegevusplaanid, naabruspoliitika ja nii edasi nüüd Äh, kokkuleppe väljatöötamisel on Euroopa Liidul oluline roll mängida. Äh, saab äh, aidata kaasa jõupingutustele rahvusvahelisel tasandil, nende piirkondade ülesehitamisel ja ka abistada rahuvalvemissioonidel, rahutagamismissioonidel äh, ja viimaks näiteks Bosnias äh, meil, me asutasime eraldi rahu tagamise nõukogu ja võimalik, et ka siin, siinsel juhul on, on tarvis niisugune organ luua, et siis äh, kõiki jõupingutusi rahvusvahelisel tasandil äh, ühte kohta suunata ja sinna siis, seal siis osaleks ka Euroopa Liit ja, ja teised osapooled ja doonorid ja nii edasi, sest see jõupingutus, tulevane jõupingutus tuleb kindlasti märkimisväärne, tänan. Grazie, ambassador Fassier, la parola al ambassador Andrei. suur tänu, härra Fassier ja nüüd saab sõna suursaadik Andrei Kasparšik, kes on äh, OSCE Minski grupi esimehe kohusetäitja isiklik esindaja, aga teil palun viie minutiga piirduda, teistel see küll ei õnnestunud, aga ma loodan, et teie võtate ennast kokku ja äkki saate viie minutiga hakkama. palun, härra Kaspar Šik, teil on sõna. suur tänu, härra esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, tahaksin teile rääkida natukene konflikti protsessist ja räägiksin natukene isikliku esindaja mandaadist ja annaksin teile äh, teada, milline on olukord koha peal. OSCE esimees alustas oma tööd augustis üheksakümne viiendal aastal, mina alustasin oma tööd üheksakümne kuuendal aastal. mind toetab viis inimest, nad on Bakuus, Jerevanis ja Mägi-Karabahhis ja meil on ka oma kontor Tbilisis. me leppisime sellises korralduses kokku läbirääkimiste kaudu ja meil on roteeruv äh, vahetumine erinevate kontorite vahel ja meil on mitu inimest veel ka Tbilisis abiks. meil on kolm põhilist tegevusala, kõigepealt esimehe toetamine, erinevate osapoolte toetamine samamoodi, nagu ka kohaliku olude jälgimine me hoiame silma peal olukorral piirkonnas ja kohtume ministrite ja riigipeadega ja me hoolitseme selle eest, et äh, esimehe kohusetä-, kohusetäitjal oleks kogu informatsioon olukorra kohta ja läbirääkimiste olukorra kohta. isiklik esindaja äh, käib ka kohapeal minu meeskond ja mina oleme seitsmel erineval korral käinud erinevatel missioonidel, me käisime ka faktide kogumismissioonil eelmise aasta septembris ja läbisime üle viiesaja kilomeetri. mul õnnestus kokku saada väga paljude erinevate inimestega, ja kohtumised on toimunud pidevalt viimased eelmisel nädalal. sellistel missioonidel on praktiline kasulikkus, me üritame aidata teadvustamistööd üles ehitada usaldust ja vähendada vihkamist erinevate äh, poolte vahel, selleks, et kõik saaksid aru, et rahu on võimalik saavutada, et see on vajalik ja sellega on võimalik eh, taastada turvalisus ja julgeolek. seetõttu tuleb meil teha väga palju tööd eesliinil, aga me üritame ka väga palju panustada läbirääkimiste mandaat lubab mul lihtsustada neid poliitilisi meetmeid, ma olen käinud Armeenia, Aserbaidžaani erinevaid kodanikke ja rühmitusi Äh, külastamas. mul on ka sõjalised meetmed nagu suht-, toetada erinevate militaarametite omavahelist suhtlust sellised, meil on kohe kindlasti vaja veel rohkem meetmeid ei ole praegu mitte mingeid usalduse ülesehitamise meetmeid ja kooperatsiooni, sellepärast et Aserbaidžaan on ennast isoleerinud. sellepärast eesliinil olukorra jälgimine on tegelikult ainus äh, meede, mis meil sõjalises valdkonnas on. see tähendab seda, et meil on mõlemal poolel piiril inimestega äh, ühendus ja me üritame võimalikult palju nendega suhelda. me oleme läbi viinud kaksteist erinevat missiooni sellel aastal, põhimõtteliselt siis kaks tükki igal kuul. ja meeskondade liikmed saavad informatsiooni ka edaspidi on olnud tõsiseid konflikte, nagu näiteks üks täpselt aasta tagasi, kus kuus inimest sai surma ja kolm haavata. ja pärast seda konflikti eh, esimehe asetäitja sai koheselt informatsiooni toimunu kohta väga tähtis on rääkida ka humanitaarsetest küsimustest. me ei ürita mitte ainult leevendada neid õudusi, mis, mille all kannatavad osapooled, kuid meie jaoks on väga tähtis pöörata ka tähelepanu sellele, mis toimub eesliinil ja me üritame ka läbirääkimisi toetada ja usaldusväärsust üles ehitada minu meeskond ja mina oleme ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega pidevalt ühenduses eriti kui on vaja rääkida humanitaarküsimustest, tsiviilelanike kaitsest, vangistatute kaitsest ja me oleme kaasatud äh, viimasel viieteistkümnendal aastal kõikide osapoolte töösse Astrahanis ja Sotšis on toimunud ka kohtumised president Medvedeviga. tahaksin vihjata ka kokkuleppele, mis tehti Sotši tippkohtumisel uurimaks erinevaid konflikte. on täiesti selge, et ka see usaldusväärsuse tõstmise meede on väga tähtis. siis ümberasustamine. isikliku esindaja mandaadi alla kuulub ka see, et ma jälgin olukorra arenguid pidevalt koha peal. ma annan ka informatsiooni, kui esitatakse vastavaid nõudeid nüüd, mis toimub eesliinil? viimasel aastal oli olukord üpris stabiilne, see tähendab seda, et ei oleks olnud tulistamisi ja ohvreid, see tähendab seda, et ei olnud, et olukord ei halvenenud väga palju. seitseteist inimest tapeti piiril selle aasta esimese viie kuu jooksul ja oli ka väga palju haavatuid vii-, terve viimase aasta jooksul tapeti kolmkümmend viis inimest ja viiskümmend kaks sai haavata. ma väga loodan, et sellel aastal on numbrid väiksemad. kuid äh, arvestades, mis praegu toimub, äh, on tõenäosus sellele väga väike. väga tähtis on jätkata usaldusväärsuse tõstmise meetmetega see oli ülevaade selle kohta, millised on meie võimalused. tegemist on erakorralise võimalusega ja lõpetuseks tahaksin tänada selle abi eest, mida Euroopa Liit on aastate jooksul andnud minu meeskonnale ja mulle endale. suur tänu tähelepanu eest ja olen valmis vastama teie küsimustele. Grazie, signor ambasciatore. La parola al, al... suur aitäh ja nüüd on sõna Peeter Semnebil, kes on endine Euroopa Liidu eriesindaja Lõuna-Kaukaasias. ja palun ka temal, et ta jääks viie minuti piiresse. mul on siin kell ka olemas ja näete, kui kaua te siis olete rääkinud suur tänu, härra esimees, suur aitäh ka kutse eest siia väga olulisele koosolekule. loomulikult mina esindan siin vaid omaenda seisukohti, sest et ähm, mul ei ole siin muid sidemeid kui see, et olin Euroopa Liidu eriesindaja ma olen väga rõõmus selle üle, et tänane koosolek aset leiab, et tegemist on väga olulise konfliktiga, mis on samas üsna tundmatu, aga Euroopa Liidule siiski väga oluline. ja tahaksin juba ette püstitada teesi, et tegelikult Mägi-Karabahhi konflikt on kõige olulisemaks ähm, asjaks üldse, mis puudutab majanduskasvu Lõuna-Kaukaasias ja kõige olulisem ka Euroopa Liidu jaoks ja seal piirkonnas Mägi-Karabahh on ebastabiilsuse allikaks Lõuna-Kaukaasias isegi suuremaks kui Gruusia konflikt, mis vähemasti ajutiselt on nüüd kontrolli alla saadud. miks on Mägi-Karabahhi konflikt nii oluline, miks see meie tähelepanu väärib, tegemist on võidurelvastumisega väga ebastabiilses piirkonnas, mis tähendab ka seda, et jõudu kasutatakse järjest kergemini. seal on ka teised olulised küsimused, Türgi ja Armeenia vaheliste suhete normaliseerimine ning see takistab ka äh, teise ida-lääne suunalise energiakoridori väljatöötamist, mis äh, parandaks ka transpordivõrku ja võimaldaks ka energiat, äh, energia hinda alandada ja see on Gruusia jaoks ka äh, julgeoleku osas oluline. Gruusia kardab, et ta võidakse vedada kaasa sõtta ja ta jääb ohvri äh, olukorda konflikti puhul. ja Gruusias valitsev hirm on tegelikult ka iseenesest juba probleemiks üleüldse on Mägi-Karabahhi konflikt järjest suuremaks ohuks majanduslikele, poliitilistele ning teistele huvidele, mis on Euroopa Liidul ning lääneriikidel Lõuna-Kaukaasias. millised on olnud takistused konflikti lahendamise teel, kõigepealt usalduse puudumine poolte vahel, see on kõige olulisemaks teguriks aga see, et äh, tegelikult on ka äh, lääneriigid äh, suhteliselt leigelt sellesse konflikti suhtunud siiamaani, see nüüd on muutumas tulenevalt sellele, mida on öelnud, et nende riikide pead, kes juhivad Minski rühma ja nad on juba mitu aastat teinud ühisavaldusi, viidates võimalikele tagajärgedele, mis sellel konfliktil võivad olla ja seda siis, kui nad on kohtunud G kaheksa raames. mida saaks Euroopa Liit ära teha, kuidas saaks ta panustada? palju sellest on tegelikult juba ära öeldud, aga alustuseks võiks konfliktile tähelepanu pöörata ja seda ka arutada, nagu me teemegi siin ja nagu seda tehakse ka äh, nõukogu erinevates koosseisudes ja ka nõukogu töörühmades. koha peal on võimalik Euroopa Liidul panustada konfliktilahendusse ressurssidega näiteks äh, parandades julgeolekuolukorda, näiteks äh, äh, varased hoiatussüsteemid ja nii edasi. on mainitud ka seda, et Euroopa Liit saab paljugi ära teha usaldusväärsuse tõstmise meetmete osas, nii mõndagi on ka juba tehtud läbi usaldusväärsuse tõstmise meetmete paketi, ja sinna oleks võimalik kaasata veel ka rohkem inimestevahelist suhtlust, kultuuriprogramme, äh, samuti tuletõrje, elekter, äh, demineerimine ja ka meediaväljaannetel siin oma roll mängida, et äh, võidelda selle vastu, et oleks selline vaenulik suhtumine selle piirkonna riigid vajavad ka seda, et neid veidi rahustatakse, et nad näeksid asju laiemas kontekstis, neil oleks vaja välja saata väga selged signaalid ja seega, kui peaks toimuma sinna piirkonda rohkem Euroopa Liidu kõrgetasemelisi visiite, see on kindlasti ka üks olulisi tegureid idapartnerlusel on siin ka oma roll mängida selleks, et ähm, suurendada piirkonna sisest sünergiat, näiteks oleks võimalik pakkuda välja ideid piirkondliku infrastruktuuri arendamiseks, mis oleks kindlasti mõlemale poolele suureks põhjenduseks selleks, et mõista ka rahuläbirääkimiste kasu. loomulikult on aeg selleks, et rahuläbirääkimised liiguksid edasi kiiremini, Euroopa Liidul on aeg ka selle vähetuntud konflikti osas midagi ära teha, Euroopa Liit peab mõtlema ka selle peale, kuidas humanitaarolukorraga paremini hakkama saada ja et kui midagi peaks ühel hetkel valesti minema, mida me ju välistada ei saa, siis tegelikult peaks mõtlema ette juba äh, rahulepingule, rahulepinguni välja. Euroopa Liit peaks äh, parandama Mägi-Karabahhi väljavaateid äh, selle ja seda seeläbi, et kaasatada ka terve Lõuna-Kaukaasiat puudutavatesse kavadesse ja üleüldse oleks võimalik sel juhul pakkuda ka parimaid, paremaid väljavaateid kõikidele nende piirkondadele pärast seda, kui on konflikt lahendatud. nüüd ka transpordikoridoride küsimus, see tooks kaasa käegakatsutavat kasu kõikidele pooltele ja Euroopa Liit saab olla nende projektide algataja ja ka nende mootoriks. suur aitäh teile tähelepanu eest! suur tänu teile, härra suursaadik ja nüüd sellega on sõnavõtuvoor lõppenud või vabandust, siiski lõpetuseks sõna veel härra Miroslav Laitšakile, kes räägib sellest, mida Euroopa Liit saab teha selleks, et ka ise parandada või panustada konflikti lahendamisse. palun vaadake ikka seda kella ja jääge siis ikka viie minuti piiresse, nii et või vähemasti ärge siis väga kaua rääkige lugupeetud härra esimees, mina olen siin ainus Euroopa Liidu institutsioonide esindaja ja keskenduksin oma sõnavõtus seega ühele väga lihtsale eh, küsimusele, nimelt mida saab Euroopa Liit teha selleks, et lahendada Mägi-Karabahhi konflikt. Euroopa Liit peaks läbirääkimistes suurem või rohkem osalema, aga seal ta tegelikult esindatud ei ole, Mägi-Karabahh on ainus eh, konflikt seal piirkonnas, milles Euroopa Liit otseselt ei osale me tahaksime, et Euroopa Liit panustaks konflikti lahendamisse aktiivsemalt ja seda ka poliitiliselt, kui aga muuta praegust läbirääkimiste süsteemi, siis praegusel väga tundlikul, tundlikus faasis läbirääkimistes, kui ähm, alles äh, lahendatakse neid küsimusi, siis kindlasti see ei panustaks konflikti lahenduse kaasa. seega me paluksime Euroopa Liidu suuremat äh, osalemist äh, selle konflikti lahendamisel, aga väljaspool läbirääkimiste protsessi. me ei taha kuidagi takistada neid pingutusi, mida saab teha olemasolevas raamistikus, aga Minski rühma tööd saaks teien-, täiendada läbi näiteks äh, tänu Euroopa Liidu laialdastele kogemustele konflikti ennetuse osas üle terve maailma. ja esimesest septembrist nimetatakse ametisse ka eriesindaja, kes tegeleb Lõuna-Kaukaasia ning Gruusia äh, küsimustega. ka tema saaks kindlasti panustada Mägi-Karabahhi konflikti lahendamisse ja ta kindlasti äh, mängib oma rolli praeguses läbirääkimiste protsessis ja toetab konflikti lahendamist ja seda tihedas koostöös OSCE Minski rühma juhtidega lisaks Euroopa Liidu eriesindaja tööle on Euroopa Liidul võimalik poliitiliselt olla aktiivsem pidades äh, sidet Minski rühmaga kõrgel tasemel ja pöördudes ka teiste strateegiliste partnerite, näiteks Türgi poole. Euroopa Liit võiks saata välja väga selged signaalid, mis mõistaksid hukka igasuguse vägivalla kasutamise. Euroopa Liit äh, peaks äh, avaldama survet mõlemale poolele selleks, et rindejoonelt viidaks ära snaiprid, kes lihtsalt tulistavad inimeste pihta. Euroopa Liit kut-, peaks kutsuma üles ka mõlematel, mõlemaid pooli lõpetama igasugused sõjalised harjutused konfliktipiirkonnas. lisaks sellele on Euroopa Liidul plaanis jätkata ka usalduse suurendamise meetmeid ning on valmis ka töötama välja juba konfliktijärgsed ülesehitusstsenaariumid hetkel panustab Euroopa Liit Mägi-Karabahhi konflikti lahendusse kahe miljoni euroga, mis lähevad kodanikuühiskonna organisatsioonidele ja mis toetavad inimeste vahelisi kontakte. see on väga oluline selleks, et inimesed suhtuksid mõlemas riigis teistesse inimestesse veidi mõõdukamalt ja see ei puuduta mitte ainult eh, noori inimesi ja eh, siseriiklikult ümber asustatud inimesi lisaks sellele pakub Euroopa Liit ka suurt abi toetuseks demokratiseerumisprotsessidele Aserbaidžaanis ning Armeenias läbi ähm, naabruspoliitika instrumentidele Eh, lisaks käivad ka assotsio-, assotsiatsioonilepingu läbirääkimised selleks, et ehm, tuua neid riike nii poliitiliselt kui majanduslikult Euroopa Liidule lähemale ning eh, tugevdada sealset demokraatiat. tänu sellele peaksid nad olema eh, altimad ka nõustuma äh, rahulepinguga ja loomulikult see rahulepingu esimene versioon on äh, selles osas väga oluline. kui rahuleping oleks olemas, siis muudaks see Lõuna-Kaukaasia piirkonna olukorda täielikult ning oleks suuremad poliitilised ja majanduslikud võimalused. Euroopa Liit on äh, valmis toetama ka rahulepingu ellurakendamist üheskoos oma rahvusvaheliste partneritega palume, pakume abi ka äh, kahjustatud piirkondade ülesehitamisele ja konfliktid tegelikult Euroopa Liidu ümber mõjutavad negatiivselt ka Euroopa Liitu ja seega on Mägi-Karabahhi konflikt ka meie probleemiks. Euroopa Liit on valmis mängima rolli, mis vastab meie ülemaailmsetele poliitilistele vastutusvaldkondadele, aitäh äh,! Anche per la concisione con cui tänan, tänan lühida ettekande eest esmalt äh, härra äh, Kirillov, kes on Euroopa Liidu äh, Kauka-, Lõuna-Kaukaasia strateegia raportöör ja palun piirduda kahe minutiga. tänan. kui kaks minutit, siis pean jätma välja palju kõigest sellest, mida ma öelda kavatsesin, aga põhiline on siiski see, et viimased uudised viitavad äh, asjadele tegelikult, äh, millest, millega Minski rühma liikmed ei tundugi kursis olevat. ja see viib mind mõttele et me peame tegelikult päris palju Venemaale lootma. ja seega minu küsimus kahele austatud äh, saadikule on, et kas te olete äh, tõesti veendunud selles, et tõesti Venemaa president Medvedev soovib tulemusi saavutada, kuna minu arvates äh, Äh, nüüd on see Minski rühm juba kakskümmend aastat tegutsenud ja see status quo on, on muutunud ohtlikuks. ja see konflikt siiski ägeneb. kas te olete kindlad selles, et see Venemaa äh, strateegia äh, vilja kannab? ma muidugi ei taha nende rolli vähendada. aga ma ei ole kindel selles, kas, kas praegune lähenemine annab head tulemust. loomulikult Venemaa tegutseb ka konstruktiivselt, aga neil on ka muid huvisid. Neil on seal mõned poliitikud, kes leiavad, et ähm, konflikti pikendamine on ka nende huvides. nii et see oligi minu küsimus kui ma nüüd pean piirduma kahe minutiga, siis teine äh, veelgi olulisem äh, küsimus on, on järgmine. Äh, tundub teie ettekandeid kuulates, et te väga palju ei looda Euroopa Liidu abile. Te räägite siin eelkõige kodanikuühiskonna ettevalmistamisest mõlemas riigis Euroopa Parlamendi resolutsioon aasta tagasi äh, siiski viitas vajadusele anda Euroopa Liidule äh, olulisem roll, äh, sest Gruusia kogemus näitab, et kui konflikt uuesti puhkab, on, on olukord äärmiselt keeruline. tänan Grazie, onorevole Kirillov. La parola all'onorevole Jat-. tänan, härra äh, Kirillov. nüüd on sõna proua Jäätenmägil, äh, kes on Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani läbirääkimiste raportöör. tänan. First of all I would like to jah, tänan. kõigepealt tahaksin teid kõiki tänada et osalete selles olulisel ja õigeaegsel mõttevahetusel. Euroopa Liit äh, peab äh, võtma suurema rolli konflikti ennetuses ja äh, vahendustegevuses ja mina tahaksin öelda, et ma ei ole veendunud selles, et praegu äh, me suudame seda teha Euroopa Liidu äh, välisteenistuse struktuure kasutuses. Euroopa Liidul ei ole ka selget äh, strateegiat, äh, kuidas tugevdada oma konfliktiennetuse alast poliitikat. ja tahaksin samal ajal ka küsida, kuivõrd pikemas perspektiivis me peame looma vastava organi, siis minu küsimus oleks, mida te arvate sellest, et Euroopa Liidul peaks olema Lõuna-Kaukaasias eraldi esindaja, kes siis keskenduks lahendamata konfliktidele seal piirkonnas ja tahaksin ka äh, küsida, et kuna te ütlesite, et me peaksime olema valmis kodanikuühiskonna ettevalmistamiseks, siis kuidas me konkreetselt äh, seda äh, saaksime teha? ja viimaks, minu viimane äh, märkus väliskomisjoni raportöörina tahaksin rõhutada, et neid läbirääkimisi tuleb kasutada ära maksimaalselt Euroopa Liidu äh, suhete seisukohalt äh, selle piirkonna riikidega, vaid ka selles mõttes, et nad omavahel selles piirkonnas tihedamalt koostööd teeksid ja selles vallas on ju palju ära teha, kuivõrd siin viidati mitmel korral usalduse puudumisele äh, ja rahumeelseks, rahu, läbirääkimiste pidamiseks on ju tarvis vastastikust usaldust. ja tahaksingi siinkohal küsida, äh, mida me ka selles osas ära teha saame. suur tänu, proua Jätenmägi. härra Kasuliidesel on nüüd sõna kaheks minutiks. ja suur tänu, härra esimees. mina tahaksin meie külalistelt äh, küsida. tegelikult tahan neid kõigepealt kiita kõikide nende püüdlustest, mis nad Minski grupis ja Euroopa Liidu toetusel on teinud. tahan neilt küsida kolme küsimust. esiteks, need kuus põhimõtet. üks põhimõtetest räägib äh, lõpliku legaalse staatuse paikapanemisest Mägi-Karabahhi osas nüüd kuuleme härra Liievilt, et äh, mitte mingil juhul ei ole ta nõus midagi muud kui autonoomiat andma Mägi-Karabahhile. teine küsimus, see puudutab äh, kõiki neid äh, muresid olukorra kohta, võidurelvastamist, kõiki neid konflikte, sõjalisi harjutusi ja seda sõjalist retoorikat, nagu me vabastame Mägi-Karabahhi, äh, Aserbaidžaani äh, sõjaliste võimaluste kaudu. Aserbaidžaani ja Armeenia juhtidel on vaja kogu toetust, mis on võimalik saada selleks, et äh, kuidagi seda olukorda lahendada. kas Mägi-Karabahhil endal on seal mitte mingit rolli mängida selleks, et vähemalt Armeenia poole seda olukorda lihtsustada? suur tänu, härra Kasuliidis. ja nüüd härra Provera, kes on meie komisjoni aseesimees, suur tänu, mina tahan ka tänada kõiki kõnelejaid kogu selle informatsiooni eest, mis meile anti. Euroopa Liidus me otse loomulikult muretseme sealse olukorra pärast me muretseme tegelikult alati olukordade pärast, kus äh, valitseb äh, sõda, ebastabiilsus, teadmatus. kuid äh, Mägi-Karabahhi olukord on eriti eriline, mõeldes just meie Euroopa Liidu idanaabruspoliitika peale ja selle peale, et meil on seal päris palju problemaatilisi riike, nagu näiteks Valgevene kuid meie idanaabruspoliitika juurde kuulub ka rahumeelne koostöö kuue riigi vahel, mis on kaasatud meie idanaabrusprogrammidesse. Mägi-Karabahh, kus on pidev konflikt hõõgunud Armeenia ja Aserbaidžaani vahel, ja see võib olla üks põhjapanevatest kriteeriumitest, mistõttu idanaabruspoliitika eesmärke pole võimalik täita. kuna ma pean kinni pidama oma kõneajast, siis üritan teha väga lühidalt aga siiski tahaksin toonitada ühte asja. Status quo tähendab ju tegelikult äh, Armeenia okupatsiooni, et see loomulikult Baku ja Aserbaidžaan siis leiavad, et nad peaksid kuidagi sellele olukorrale reageerima. miks on nii, et äh, de facto on meil tegemist okupeerimisega äh, ja seda mitte ainult Mägi-Karabahhis, vaid seitsmes teises provintsis eh, sinna juurde. kas on üldse mingit lootust, et sealses olukorras eh, midagi muutub? üha rohkem inimesi tuleb sealsesse regiooni, kes toetavad seda praegust de facto olukorda, mõtlen siin just praegu armeenlaste peale ja Aserbaidžaani rahvastik põgeneb Mägi-Karabahhist, minu teada on seal üle saja tuhande põgeniku ja nüüd elanikkonna äh, struktuuri muutumine võib tähendada seda, et referendum Mägi-Karabahhi tuleviku kohta ja selle referendumi tulemusest võib olla hoopis teistsugune kui veel mõned aastad tagasi. minu arvates on väga tähtis veel kord äh, väga selgelt välja öelda seda, mida me oleme juba siin parlamendis varem öelnud. nimelt, et piirid, piire ei tohi puutuda, riikide piire ei tohi muuta mingite külmunud konfliktide lahendamise tõttu kui me hakkame seda tegema, siis tekib meil probleeme ka teiste riikidega, nagu näiteks Gruusia. siis ei ole meil võimalik ka Gruusia konflikti lahendada ja ka seal võib tekkida olukord, kust me ei leia mitte mingit väljapääsu. ja sellele võivad järgneda veel järgnevad sõjalised rünnakud, mida võib-olla isegi õhutatakse tulevikus. ja see kohe kindlasti valmistab meile muret. suur tänu, härra Privera ja nüüd härra Vaigel, palun. suur tänu kui ma kuulasin meie esinejaid, jäi mulle mulje, et tegemist on diplomaatiliste püüdlustega, millel on pikad traditsioonilised, ka mina olen olnud OSCE suursaadik üheksakümne kaheksandast kahe tuhande kahe aastani ja toona tegelikult Meninski grupp juba tegi oma tööd, kuid mul on jäänud mulje, et meil on tegemist tõsise ja väga ohtliku probleemiga ja me üritame seda lahendada klassikalise diplomaatilise lähenemise kaudu. meil on terve rida, terve põlvkond diplomaate olnud nagu teie, kes on üritanud seda teha, aga nagu härra Provera ütles, lõppude lõpuks oleme me siiski protsessi alguses. me näeme praegu nii-öelda seaduslikku okupeerimist, te ei rääk-, rääkinud siin mitte üldse rahvusvahelise õiguse põhimõtetest, mitte keegi teist ei maininud rahvusvahelist õigust ja selle põhimõtetest kinnipidamist. Te olete olnud väga heldekäeliselt Venemaa suhtes, mis mängib tõesti väga-väga tähtsat rolli selles konfliktis. ta toetab Armeeniat, Armeenia tegevust sealses piirkonnas ja taktikalistel põhjustel müüvad nad, müüb Venemaa ka relvi mõlemale poolele. seepärast mina ei oleks nii lahke venelaste suhtes. ja härra Laitšik, jah, ma olen teiega täiesti nõus, kui te rääkisite eesmärkidest äh, Euroopa Liidu lähenemisel, aga meil on ka need meetmed olemas, meil on olemas see tööriistakast, meil peaksid ol-, me peaksime avaldama survet äh, Venemaale, Armeeniale, Aserbaidžaanile, äh, sellepärast et vähemalt viimasel kahel riigil on tegelikult päris äh, korralikud nõudmised ka Euroopa Liidule. mina olin üle kahekümne aasta tagasi suursaadik äh, ja tean, kuidas need asjad käivad. on tõesti rohkem, mida me saame ära teha ja me peaksime välja mõtlema midagi tugevamat ja tõhusamat kui klassikalised diplomaatia meetmed. suur tänu, härra Vaigel ja nüüd saab sõna härra Scholz. palun, kaks minutit jah, suur tänu, härra esimees, minu küsimus on suunatud mõlemale Euroopa Liidu esindajale, härra Laitšakile ja härra Selmebile, kes siin lühidalt rääkisid Euroopa Liidu võimalustest selle kohta, kuidas me saaksime mõjutada konflikti lahendamist. minu küsimus äh, on suunatud võidurelvastumisele sealses piirkonnas kas ei oleks võimalik, et kui me peame läbirääkimisi Armeeniaga, Aserbaidžaaniga uue koostöölepingu üle, et kas me siis ei peaks nõudma ka seda, et kulutused äh, sõjaväele väheneksid ja relvastusele samamoodi? suur tänu, härra Šolts, järgmisena saab sõna kolleeg Ibri Satšitš, kaks minutit, palun. suur tänu härra esimees. Euroopa Parlamendil on juba eesmärgid paika pandud ja on mõeldud ka lahenduse peale ning nagu öeldud, Armeenia peab okupeeritud aladelt oma väed välja viima. kõik põgenikud peaksid saama õiguse pöörduda tagasi oma koduregioonidesse ja peale selle tuleb tagada ka julgeolek. härra Laitšik ütles, et see on ka üks eesmärkidest ja Euroopa Liit saaks siin mängida järelevalvet rolli. minu küsimuseks on, et miks ei ole seda siis tõesti ellu viidud, meid on nii palju juba öeldud. miks ei ole kõike seda ellu viidud ja mida me saaksime teha selleks, et need eesmärgid ellu viiakse. me ei saa leppida status quo'ga ja me võime tõesti rääkida väga palju Mägi-Karabahhi staatusest kuid kui me seda teeme, siis me peaksime olema ka kindlad, et Euroopa mudel, mida kasutatakse rahvusvähemustele ja mille puhul tuleks rääkida territoriaalsest terviklikkusest, siis me peaksime mõtlema, kas me saame seda Euroopa mudelit kasutada. Mägi-Karabahh on Euroopa probleem ja meil on vaja sellele lahendust. suur tänu äh, proua Ibrisovic ja nüüd härra Kaaler. jah, suur tänu, härra esimees. parim välispoliitika on see, kui saavutatakse eesmärgid ja seda ennetavalt. ehk siis enne, kui mõni konflikt uuesti lõkkele lööb ja sellepärast oleme me siin ka väga palju probleeme päevakorda pannud, ka selle küsimuse ja järgmisel täiskogu istungjärgul peaks ka olema Mägi-Karabahhi küsimus arutelul ma arvan, et see, mida me siin Euroopa Liidus teeme, ei ole üldse mitte piisav. härra Laitšek ütles, et vabaühendustele on ette nähtud kaks miljonit eurot, see on küll kõik väga tore, aga kui selle summa taga pole poliitilist survet, siis see ei aita midagi, sellepärast et võidurelvastumine mõlemal poolel jätkub ja on ainult aja küsimus, millal uuesti äh, sõda algab minu küsimus on, et kas te võite kinnitada, et Venemaa on Armeeniale, Aserbaidžaanile relvasid müünud? tahaksin seda teada, tahaksin, et te kinnitaksite seda mulle ja siis oleks ju tegelikult üleskutse Euroopa Liidule, et nii äh, et äh, proua Ashton läheks Bakuusse ja Jerevani ja teeks selgeks, et ainult Venemaa võidab sellest konfliktist. miks Venemaa müüb mõlemale poolele relvasid, sellepärast et siis mõlemad pooled tapavad üksteist maha ja Venemaa on äh, suur rahutoov ingel, on vana suur karu, kes tuleb kohale ja lööb korra majja. ja ma ei usu, et see on äh, Armeenia ega ka Aserbaidžaani huvides ja otse loomulikult pole see mitte Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu energiapoliitika huvides. nii et et ma tõesti paluksin väga vaadates siin härra Laitšeki otsa, proua Ashton peab selle küsimuse panema oma päevakorras esimesele kohale ja peab minema sinna kohale mõlemale poolele selgeks tegema, mis tegelikult on nende huvides, nimelt konflikti rahumeelne lahendus ja seda koostöös Euroopa Liiduga. suur tänu, härra Kaaler ja nüüd saab sõna härra Landsbergis, kaks minutit, palun suur tänu, härra esimees. mul on küsimus härra Sennebile ja ka suursaadikutele, kes on siin kohal. sest Minski grupp on vastutav selle eest, mida tahan küsida. see, mida räägiti siin Gruusia õigustatud hirmude kohta Mägi-Karabahhi konfliktis, kui peaks puhkema uus sõda Mägi-Karabahhi konflikt või see külmutatud sõda on tegelikult nagu püssirohutünn, äh, see võib äh, plahvatada kiiremini, kui keegi arvab. Äh, juhul, kui kellelgi on huvi selle sõja puhkemises vaadates Venemaa huvisid äh, ja teda häirivat äh, Gruusia sõltumatust, võib seal väga kiiresti olukord muutuda. kui Venemaa või Armeenia peaksid ründama Aserbaidžaan ükskõik millisel ettekäändel, siis peame me mõtlema ka sellele, kuidas reageerib Gruusia. suur tänu, härra Landsbergis ja nüüd saab sõna härra Liisek, kaks minutit, palun. suur tänu, härra esimees suur tänu, härra esimees. lugupeetud kõrgeolised külalised. Ähm, me kuulsime väga huvitavaid ettekandeid, mõeldes nüüd sellele, mida härra Landsbergis ütles. kaks nädalat tagasi käisin ma Gruusias kui Euroopa Parlamendi raportöör ja rääkisin seal peaaegu kõikide poliitikutega, valitsuse, opositsiooni esindajatega, parlamendisaadikutega ja poliitikutega, kes pole parlamendis ja arvamused on seal ühesugused. gruuslased kardavad äh, selle pärast, mis toimub Mägi-Karabahhis ja kardavad seda potentsiaalset hõõguvat konflikti Armeenia ja Aserbaidžaani vahel. võib-olla on tegemist liialdusega, kuid enne, kui ma käisin Türgis, siis ka Türgile valmistab olukord väga muret. nagu me teame, Gruusias on Armeenia vähemus ja ka aserite vähemus ja suhted vähemuste vahel Gruusias on väga hea. kuid Vene üksused võivad Armeeniasse tungida Gruusia kaudu ja see tekitab Gruusia poliitikute hulgas suurt hilm, hirmu mul ei ole mitte mingit konkreetset küsimust teile, tahtsin lihtsalt teile oma arvamust edasi anda, suur tänu. Merci. Euh, proua Kill Nielsen suur aitäh, kaks asja, esiteks Euroopa Liidu seisukohad Lõuna-Kaukaasia osas on vastuolulised, ühelt poolt toetab Euroopa Liit ilma igasuguse kahtluseta Gruusia territoriaalset ühtekuuluvust, kuid suhtumine on hoopis nüansirikkam äh, samas küsimuses Aserbaidžaani osas, nii et kas teil ei ole tunne, et Euroopa Liidu arvamuste erinevus selles osas kahjustab Euroopa Liidu välispoliitika usaldusväärsust selles piirkonnas? ja teiseks, kui rääkida Euroopa Liidu osalemist või panust sellesse konflikti, siis kas teie arvates ei oleks kõige olulisem see, et Euroopa Liit kui selline oleks esindatud ka Minski rühmas. jah, seal on Prantsusmaa minu kodumaa, aga Prantsusmaa ei ole mitte Euroopa Liit. Euroopa Liit äh, oleks seal väga oluline, sest et tegemist on neutraalse organisatsiooniga, samas aga kõik need kolm riiki, kes seal on, siis äh, nad ei ole päras, päris erapooletud, sest et seal kõikides nendes riikides on väga suur äh, Armeenia diaspora. nii et äh, kas teie arvaks, et oleks kohane, et ka Euroopa Liit seal rühmas osaleks? suur aitäh ja nüüd on lõpetuseks sõna kolleeg Svenssonil kaheks minutiks, palun. Eh, suur tänu suur tänu selle informatsiooni eest, mida te meile andsite. Türgi välispoliitika ju muutub pidevalt ja me näeme, et Türgi ja Armeenia vahelised suhted, aga ka Aserbaidžaani, Türgi, Armeenia vahelised suhted muutuvad. kas me võiksime ka mingeid ootuseid esitada Türgile äh, Mägi-Karabahhi, Karabahhi konflikti lahendamisel? Türgi piiri, piire puudutab ka see konflikt ja võib-olla saaksite te ka selle kohta midagi öelda, kuidas teie hindate suhteid selles konfliktis Türgiga? suur tänu, härra Svensson ja nüüd saavad uuesti sõna meie külalised. ma arvan, et äh, peame kinni eelnevast äh, järjekorrast sest tegelikult keegi peaaegu ei suunanud oma küsimusi ühele konkreetsele inimesele, nii et võite siis ise otsustada, millistele küsimustele vastata, aga teeksingi jälle ettepaneku, et igaüks saab viis minutit kõneaega ja ma loodan, et teil on võimalik kõigi peale kokku ka kõikidele küsimustele vastata, palun. jah, siin tehti hulk huvitavaid äh, kommentaare ja ma ei, keeruline on kõigile äh, siin üksikasjalikult vastata ja mis puudutab Euroopa Liidu rolli, siis on ka siin minust pädevamaid inimesi seda tegema, aga mina äh, piirduksin siin mõne mõne teemaga. esiteks Venemaa roll. meie Venemaa kolleeg ei ole siin täna kohal ja seega ei ole minu ülesanne ka Venemaad või tema rolli siin kaitsta, aga ma ütleksin, et ma ei ole nõus äh, siin tehtud äh, kommentaaridega, et me jätame siin Venemaale liiga suure äh, rolli. see ei ole õige. kolm riiki teevad koostööd kuna meil on kõigil seal erinevad huvid, aga meil on üks ühine huvi, on see, et äh, ei tuleks enam uut sõda. kuna meie kõigi jaoks erinevatel põhjustel oleks see täiesti katastroofiline, seega see kõik äh, äh, toetabki meie äh, koostööd ja minu president, äh, riigisekretär ja mina Euroopa asjade abi ja kõik äh, muud äh, asjaosalised, mina sealhulgas, oleme äh, selle kallal vaeva näinud, me, me töötame ühiselt ja läbipaistval moel. ja oma senise karjääri jooksul, mis on kestnud juba kolmkümmend seitse või kaheksa aastat, ei ole ma nõnda tööd teinud oma äh, Venemaa ja Prantsuse kolleegidega ja kordaksin veel kord, et meil on ühised huvid. ja me ei ole äh, andnud ühele äh, riigile juhtohje, nagu te vihjasite. viidati ka mõnel korral äh, rahvusvahelise õiguse põhimõtetele ja asjaolul, et meie nendele ei viidanud, aega siin kahjuks väga palju ei ole, nii et me ei viidanud tõesti päris paljudele asjadele. jah, siin võib tõesti räägida ühest või teisest põhimõttest, territoriaalsest terviklikkusest või nii edasi. kõik tegelikult rajaneb rahvusvahelisel õigusel teatud määral ja meie positsioon sellel rajaneb. aga sellest ei ole nagu meie jaoks mingit kasu, kui me seda korrutame. aga oluline on jah see, et, et tulevane äh, kokkulepe sellel rajaneks ja et mõlemad pooled äh, sellest äh, kinni peaks ja ma olen täitsa kindel, et, et edaspidi toodetakse erinevaid juriidilisi dokumente ja nii edasi, aga kuidas meie siis praktiliselt seda läbi viime, kuidas me leiame lahendusi siis nendele vastandlikele osapooltele ja rahvusvaheline õigus küll aitab, suunab meid, kuid äh, konkreetseid vastuseid me sealt ei leia. me peame äh, need nii-öelda konverteerima praktikasse. tänan, äh, härra Bredke, nüüd härra Fassier saab sõna vastuseks. jah, ma märkan, et, et siin on ka tõlge ja saan äh, Molieri äh, keeles oma vastuse teieni tuua, olles enne rääkinud Shakespeare'i keeles. nüüd mõned vastused teie erinevatele küsimustele. esiteks, miks me ei rääkinud äh, üksikasjalikumalt äh, oodatavatest edusammudest lähinädalatel. loomulikult on ootused kõrged, kuid mõningatel etappidel oleks tarvis jah, veidi hinge tõmmata ja mitte äh, liiga vara rõõmust hõisata. nii et meie seisukohalt oleks täiesti ebaõige äh, tekitada asjatuid lootusi. toon ühe näite üks rahvusvaheline kommentaator, kes on väga Mägi-Karabahhi asjadega hästi kursis, ütleb, et viimastel aastatel ei ole mitte midagi toimunud, on ainult paigalseis olnud ja mm, kui ta nüüd läks äh, Suurbritanniast tagasi Ameerikasse pärast, pärast üht konverentsi, ütles, et nüüd see probleem lahendatakse väga lühikese aja jooksul jah, ja härra Kirillov ütleb, et me ei olevat informeeritud. see ei ole tõsi, me oleme väga hästi kursis sellega, mis üleeile Moskvas toimub, toimus ja saime öö, äh, oma äh, kolleegi äh, kaudu väga täpset infot, mina ja ka meie Ameerika, minu Ameerika kolleeg, kuid öö, oleks vale öö, rääkida tulevastest edusammudest ja, ja lootustest. mis puudutab Venemaa rolli lisaks siis Ameerika kolleegi vastusele, ma ütleksin, et jah, me oleme veendunud selles, et Venemaa mängib selle konflikti lahendamises otsustavat rolli. ja meil ei ole mulje, et me oleme Venemaa suhtes liiga leebed. me teame, et läbirääkimistel äh, on ainult kõige viimane lepingu äh, versioon, mis ei ole üldse olnud Venemaa poolt ette valmistatud, nii et tänased läbirääkimised ja Venemaa minister ja president siis, mida nad soovivad saavutada, on viimane versioon dokumendist, mille valmistasid ette kolm riiki ja mille esmase versiooni valmistasid ette minu Vene ja Ameerika ja kolleegide ja eelkäijad ja mina ise. Venemaa rolli kohta veel. mitte ainult Venemaa ei müü relvi konflikti osapooltele, see on ju hästi teada Te arvatavasti teate, et Ven-, et Euroopas praegu ei ole meil mitte ühtegi riiki, kes siis kelle kontrolli all oleks siis nende luurelennukite ehitus Need on need mehitamata lennukid, et tead, te peaksite teadma, et kahekümne kuuendal juunil Bakuul äh, paraadil näidatakse, et Aserbaidžaanil on äh, et Aserbaidžaan on võimeline ehitama niisugusi mehitamata lennukeid oma riigis. kuidas ta selleni jõudnud on? Te, tegelikult on ainult kaks riiki, Ameerika Ühendriigid ja üks teine riik, eh, kes, kellel on see suutlikkus. Eh, Prantsusmaa ja Suurbritannia üritavad seda Euroopa eh, tasandil edasi viia, ehk siis on olemas ka lisaks Venemaale mõned muud riigid, kes, kes on abistanud, aga selgituseks, et, et Ameerika Ühendriigid ei, ei osale selles. jah, ma arvan, et, et kõik mõistsid, et ma ei vihjanud siin Ameerika Ühendriikidele, aga siiski tänan teid selle täpsustuse eest. ja ma arvan, et praeguses võidurelvastumises on on just ohtlik äh, see, et sellega on mindud äh, väga kaugele. Äh, Ameerika, Aserbaidžaani mm, sõjaliste kulutuste eelarve veel kahekordistus sel aastal, ehk siis võttes arvesse eelmiste aastate arenguid, on ta kasvanud saja protsendi võrra. ja, ja teada on ka see, et nende sõjakulutuste eelarve on suurem kui Armeenia kogu riigieelarve, mistõttu eh, on asi siin tasakaalust kaugel ja seetõttu ma ka eh, rõõmustan selle üle, et eh, Laitšak, härra Laitšaki, Laitšak pooldab väga kindlakäelist lähenemist ja Dubilis äh, samuti rõhutati, et jõu kasutamine on jõudnud täiesti äh, äh, mitteaktsepteeritavale tasemele ja selle äh, rahvusvaheline kogukond mõistab selle igati hulka, hukka. miks me siis ei viidanud rahvusvahelisele õigusele, küsiti, kuid mina küll viitasin Moskva avaldusele, millega Äh, osapooled äh, möönsid, et konflikt tuleb lahendada äh, läbirääkimiste teel ja see kõik peaks toimuma rahvusvahelise õiguse raames. ja teile ette valmistatud dokumendist te leiate ka Astani deklaratsiooni, millega me saavutasime siis osapooltelt nõusoleku, et konflikti lahendamine peaks rajanema rahvusvahelise õiguse, rahvusvahelisele õigusele ÜRO eh, eh, eh, nõuetel ja Helsingi põhimõtetel. ja nüüd siis küsimus, et miks kõigele, kõigile jõupingutustele vaatamata me ei ole lahenduseni jõudnud. vastus on lihtne, lihtsalt sellepärast, et osapooled ei ole seda soovinud Äh, jah, vahendustegevus äh, rahvusvahelisel tasandil ei ole veel tulemusteni jõudnud, on siin öeldud, ja me ei saa ju, on selge, et me ei saa nendele kokkulepet peale suruda, selge on see, et nad peavad äh, jõudma kompromissile. olen olnud saadikuna Gruusias ja tunnen seega, sealset äh, kultuuri ja mulle tundub, et sõna kompromiss on neile äh, üsna tundmatu äh, mõistena, mistõttu ongi oluline, et Euroopa Liit annaks oma panuse kodanikuühiskonna arendamisse. härra Kirillov rääkis Euroopa Liidu tagasihoidlikust, tagasihoidlikust panusest. me kasutasime ju sõna äh, Äh, otsustav, äh, kuidas äh, saab siin mõelda tagasihoidlikule rollile, kui me niisuguseid sõnu kasutame. ja demokraatia edendamine on esmatähtis. läbirääkimised on, on justkui rong, mis siseneb tunnelisse. seal ei ole välismõjusid ja seal ei, ei tohiks olla ka lekkeid, aga kui rong on tunnelis ja hakkab sealt välja jõudma ja see on juba saavutatud teoreetiline äh, kokkulepe, aga äh, siis ei tule ju midagi välja, kui, kui kodanikuühiskond on alles äh, eelmises jaamas. see, sellisel juhul ei, äh, ei ole ju piisavalt, otsustajatel piisavalt poliitilist julgust, et, et see kokkulepe läbi suruda Euroopa Liidu rolli kohta veel ma ütlesin, et see peab olema kõikides etappides äh, kohustuslikuks ja vastamaks siis äh, minu no, kaasmaalasele. Äh, et miks ei võiks siis Euroopa Liit Prantsusmaad aseneda, asendada läbirääkimistel. ma viitasin ka sellele, miks senine läbirääkimiste formaat on olnud edukas ja kui äh, ka mm, äh, Euroopa Liidu äh, roll ähm, suurem osalemine suudaks tagada samasuguse konfidentsiaalsuse, siis miks, kui seni, siis miks mitte. kui Euroopa Liit suudab tagada sama järjepidevuse tegevustes, Äh, rääkisin siin äh, kaasesimeestest, kes on äh, juba oma ülesandeid täitnud vähemalt kuus aastat. kui see nõnda on, siis, siis ei ole mul ka selle vastu midagi ja viimaks ka Euroopa Liit on tõepoolest suuteline reageerima poole päeva jooksul ja saavutama teatud kokkuleppe Äh, nagu toimus äh, kahe tuhande kaheksanda aasta piirialadel toim-, äh, toimunud konflikti puhul. poole, meil oli aega ainult pool päeva, et kõige kõrgemal tasemel saata mõlema riigi presidentidele, kaitseministritele jõulisi sõnumeid. kui Euroopa Liit seda poole päevaga ka teha suudab, siis miks mitte. viimaks ma rääkisin ka tõhususest rõhutaksin veel, et Deauville'i deklaratsioon, äh, mis oli äh, jõuline äh, ja otseselt siis mõlemale riigile suunatud, siis ma ütleksin, et meil kulus ainult üks tund, et siin kolme kaasesimehega see tekst vormistada ja selles tekstis ei muudetud hiljem isegi mitte ühtegi koma. nii et kui Euroopa Liit on võimeline niisuguse teksti tunni ajaga äh, produtseerima, siis miks mitte Euroopa Liit võib äh, Prantsusmaa meie senistes ülesannetes asendada. Äh, suur aitäh, härra Fassier ja nüüd on sõna härra Kaspritskil suur aitäh, tegelikult äh, minu mandaati puutuvaid küsimusi eriti ei esitatudki, nii et ei olegi midagi vastu. väga hea, andsin teile siiski sõna, sest võib-olla oleks te tahtnud siiski mõne, mõned märkused teha. nüüd palun härra Piiter Semnebi viis minutit. suur aitäh mitmed küsimused härra Kirillovilt, Landsbergiselt, Liisekilt ja nii edasi puudutasid Venemaa rolli. ja omalt poolt saaksin öelda nii palju, et arvestades oma mitmeaastast kogemust äh, Kaukaasia ning Venemaa rolli osas selles piirkonnas, on ilmselt õigustatud, kui öelda, et Venemaa suurtes huvides on see, et äh, säilitada oma mõjujõud Kaukaasias. ja selle nimel on ta töötanud juba ka kaks aastakümmet ja nüüd täpsemalt Mägi-Karabahhist siin on Venemaal mitu eri eesmärki. kui vaadata läbirääkimisi, siis Venemaa hakkas tegutsema kohe pärast Gruusia sõda ja oli soov justkui leida mingisugune positiivne jõud seal Kaukaasias pärast sõda Gruusiaga lisaks sellele on ka ilmselge, et tahetakse kasutada seda lahendamata konflikti oma suhetes nii Aserbaidžaani kui ka Armeeniaga selleks, et äh, tagada Venemaa julgeoleku ja muude huvide kaitse. ja kolmandaks, äh, kuigi see hüpotees äh, ei ole võib-olla täielikult tõestatud, siis siiski Venemaa Venemaa tajub teatud ähm, vajadust mitte lasta asjadel käest ära minna Kaukaasias. kui Aserbaidžaanis oleks konflikt, siis see mõjutaks ka Venemaad negatiivselt, samamoodi nagu ta mõjutaks negatiivselt ka Euroopa Liitu. see ei puuduta nüüd see nüüd ei takista seda, et võib ikkagi juhtuda, et äh, seal tekib äh, nii-öelda kogemata sõda. ja see viitab kõikide nendele ebakindluselementidele, millele enne viitasin ja ilmselt äh, tuleks kaasata siia ka rohkem partnereid kui vaid Armeenia, Aserbaidžaani. ja kui sõda puhkeks, siis oleks see ohuks mitmes mõttes ka Gruusiale härra Svensson esitas küsimuse Türgi rolli kohta ja äh, Miroslav Lajčak samuti seda puudutas. loomulikult on oluline, et Türgi kaasata igasugusesse piirkondlikku tegevusse, mis meil plaanis on Lõuna-Kaukaasias. Türgi kindlasti võiks ka olla konflikti lahendamisel äh, mootoriks. Türgi ei ole mänginud oma ajaloolisele äh, olulisusele vastavalt rolli võib-olla sellepärast, et Mägi-Karabahhi konflikt oli tegelikult äh, põhjuseks, äh, miks me lood-, miks luhtusid meie lootused paari aasta tagant, kui me lootsime, et Türgi ja Armeenia suhted normaliseeruvad. nii et Türgil on siin Mägi-Karabahhi konflikti lahendamises mängida põhimõtteline roll. ja loomulikult tol hetkel me väga kahetsesime seda, et Türgi siin selliseid seoseid nägi äh, ja Euroopa Liidus ilmselt kolleegid endiselt väidavad, et Türgi ja Armeenia suhete normaliseerumine peaks olema täiesti omaette. ja kui need suhted ka laheneks, siis looks see sellise positiivse dünaamika seal piirkonnas ja see võimaldaks lahendada ka Mägi-Karabahhi konflikti. edasi rahvusvahelisest õigusest, härra Kasuliides, proua Esipretsjadits proua Kill Nielsen ja ka teised esitasid kõiki küsimusi just nimelt selle teema kohta. minu lühike vastus oleks samasugune nagu öö, ka teistel, et loomulikult rahvusest õigusest tuleb kinni pidada. aga mis lõppkokkuvõttes läheb kirja rahulepingusse pärast konflikti lahendamist on tegelikult ei tugine mitte mingisugustel väga tugevatel rahvusvahelistel põhimõtetel, vaid see on peamiselt poliitiline kokkulepe. ja väga rõõmustan selle üle, et esitasite küsimuse ka eriesindaja kohta, sest et mina ise olin just nimelt sellel ametikohal viis aastat ja ma väga rõõmustan selle üle, et Miroslav Laitšak teatas, et esimesest septembrist meil seal piirkonnas ka Euroopa Liidu eriesindaja on oma kogemustest võin öelda, et selline ametikoht annab Euroopa Liidule seal piirkonnas suurema äh, mõjujõu ning on võimalik Euroopa Liidul ka intensiivsemalt osaleda äh, nendes teemades, mis äh, väärivad meie erilist tähelepanu. see võimaldab ka kõrgetasemeliselt suhelda liidritega seal piirkonnas ja inimene, kes esimesest septembrist sellele ametikohale asub, ma väga loodan, soovib või suudab ikkagi just nimelt olla nende väga oluliste ülesannete kõrgusel Euroopa Liidu jaoks. suur aitäh! ja lõpetuseks sõna palun härra Laitšak minu eeliseks on siin vastates see, et enamikele küsimustele on juba vastatud ja keskendun nendele küsimustele, mis otsuselt, otseselt olid seotud Euroopa Liidu rolliga, aga ka paarile teisele küsimusele. esiteks, Euroopa eh, Liidu roll sõltuvalt sellest, kas ta on või ei ole osa Minski rühmast, eh, tegelikkus on selline, et erinevate konfliktide osas oleme erinevas rollis, Transnistria äh, osas on osi teistmoodi, Mägi-Karabahhi osas on Minski rühm, nii et me peame jääma olemasolevate äh, koosseisude või süsteemide juurde ja osalema siis neis, kas olles nendest osa või siis nendest väljaspool. ja kui veel probleeme tekitada, siis vaevalt, et see asjale kaasa aitab. me oleme töötanud välja konkreetse meetodi iga Äh, konflikti jaoks, aga oluline on see, et kõik need põhinevad rahvusvahelisel õigusel. ja kus iganes osaleb Euroopa Liit, rõhume me ka Euroopa põhimõtetele ja väärtustele, me usume, et õigusriik, äh, inimõiguste ja inimõiguste järgimine, demokratiseerumine on ka lahenemisprotsessi osaks seosed äh, Mägi-Karabahhi konflikti ja Gruusia vahel, see on täiesti olemas mida me teha saaksime, kõige parem oleks edasiminek mõlemas kontekstis, ühelt poolt siis Minski rühmas ja teiselt poolt Gruusias ja äh, teiselt poolt peaksime jääma alati kindlaks oma väärtustele ja seisukohtadele. Euroopa Liidul on olemas nii strateegia kui ka vahendid selleks, et seal meie huvide eest äh, seista loomulikult meie konkreetne kaasatusprotsessis seis, äh, sõltub sellest, kui suur ähm, areng toimub koha peal. me teame, et juunikuu lõpus, juuni lõpus ähm, hakatakse poliitiliselt sellega tegelema ja et Euroopa Liidul on siin oma lisandväärtust pakkuda loomulikult meie tegutsemisruum on siin üsna väike, aga me toetame igasugust edasiminekut. rääkides veel nendest vahenditest, instrumentidest, nagu ma ütlesin, siis esimesest septembrist peaks olema uus Euroopa Liidu eriesindaja eh, Gruusia eh, ning Lõuna-Kaukaasia jaoks ja eh, see kindlasti võimaldab suurendada, edendada Euroopa Liidu rolli seal piirkonnas küsiti ka assotsiatsioonilepingute rolli kohta, need on arutelul nii Aserbaidžaani kui ka Armeeniaga. ma olin terve eelmise nädala Bakuus, Jerevanis ja Tbilisis ja vestlesin seal inimestega selleks, selleks, et neid informeerida äh, uuest idapartnerlusest mis tugineb kahel alusel, esiteks tuleb kinni pidada Euroopa Liidu väärtustest ja teiselt poolt edasiminek tehnilistes küsimustes ja äh, siin ei saa ühes valdkonnas olla edasiminekut ilma edasiminekuta teises valdkonnas. ja ma palusin ka meie partneritel äh, selgelt välja öelda, millised on nende ambitsioonid vastavalt sellele, eh, kui ambitsioonikad nad on, on võimalik nende eesmärgid võtta sisse siis mõnda Euroopa Liidu programmi ja vastavalt sellele anda ka neile rahalisi vahendeid. Eh, leiab aset ka tippkohtumine Varssavis septembrikuus ja loodame, et partnerid kõik näevad, et on suured eelised programmis osalemisel Armeenia, Aserbaidžaan võib-olla päriselt assotsiatsioonilepingu tingimusi ei täida, aga protsess käib ja areng, asi, asjad arenevad iga aasta, vaid paar nädalat tuldi tagasi, tuldi välja raportiga, mis näitab, millised on äh, positiivsed edasiminekud, millised vajakajäämised kõigi kuue riigi kohta, kellega me koostööd idapartnerluse raames teeme ja äh, kolmes pealinnas, kus ma äh, käisin, võeti see kõik väga positiivselt vastu. nii et ei ole väga selget äh, seost siin Aserbaidžaani ja Armeenia assotsiatsiooni lepingute ning Mägi-Karabahhi konflikti vahel tegelikult kõige olulisem on see, et nendest konfliktidest räägitakse ja loomulikult me tahame, et põhimõtetest kinni peetaks ning Aserbaidžaanis ning Armeenias on Mägi-Karabahhi teema väga oluline, nii et selles mõttes see siiski assotsiatsioonilepinguid kuidagi mõjutab, suur aitäh! suur tänu! suur aitäh kõigile, kõigile sõnavõtjatele, esinejatele, kes pakkusid meile lisainformatsiooni läbirääkimiste kohta Mägi-Karabahhi konflikti teemadel ja nüüd teeme viieminutilise pausi selleks, et saaksime minna edasi oma päevakorraga, oleme veidi ajast maha jäänud ja ma paluksin vabandust härra Watsoni ees, aga paraku ei suutnud me ajakavast kinni pidada, aitäh. You have so many people who care about this. That's good.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 ministro eh,, dear colleague, please. Eh. kallid kolleegid, palun võtke uuesti istet, jätkame oma päevakorraga. Please, please colleague sit down. kallid kolleegid, palun võtke istet. It's a, we have to start the second point. meil tuleb alustada järgmise päevakorrapunktiga. siis ette. ma tahtsin, et ta ei näe. Colleague, please sit down. kallid kolleegid, võtke istet. We have to start the work. Allora, in primo luogo devo uh... nii, jätkame. mul tuleb teile kõigepealt teada anda et juhul, kui keegi pole vastu ja keegi pole mingeid vastuväiteid esitanud, siis üheksanda mai protokolli kohta mingeid kommentaare pole tehtud, nii et see oleks siis nüüd kinnitatud, unustasin seda enne mainida. ja tuleme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on nõukogu ja komisjoni soovitus seoses Euroopa Liidu Moldova assotsieerimislepingu üle peetavate läbirääkimistega. di avere con noi il eh, di conservare anzi la presenza con noi del dottor eh, Laichka, che eh, meil on siin kohal ka doktor Miroslav Laitšak, kes vastutab eh, Euroopa ja Kesk-Aasia riikide kohta Euroopa Liidu välisteenistuses ja tema kohe kindlasti oskab meile midagi öelda selle kohta, te teate, et ta peab läbirääkimis, ta jälgib läbirääkimisi, neid alustati kümnendal mail kahe tuhande kümnendal aastal. alle istituzioni dell'Unione che gestiscono eh, l'accordo ja need Euroopa Liidu institutsioonid, mis vastutavad lepingu läbirääkimiste eest võivad siis ka oma sõna sekka öelda selle kohta, millised peaksid olema juhised meie suhete kohta Moldova Vabariigiga. ja te otse loomulikult võite ka teisi punkte kommenteerida, mis puudutavad seda lepingut. tahaksin kolleegidele veel öelda, et täna ja homme tuleb kokku Euroopa Liidu Moldova parlamentaarne komisjon. kahjuks on siin ajad täpselt sama ajad, aga liikmed, Moldova parlamendi liikmed tulid just siia, sest nad lõpetasid oma töö tänaseks ja tahan neid tervitada siin saalis. tahan tänada neid selle eest, et nad tulid siia seda arutelu jälgima. ja nüüd tahaksingi kohe sõna anda härra Graham Watsonile kelle Inglismaa kuninganna, kellele Inglismaa kuninganna Elizabeth teine lõi äh, rüütliks. nii et nüüd on meie hulgas söör Graham Watson, nii et palju õnne, söör! president Elenin, grazie Um, president. Uh, suur tänu, härra esimees suur,, suur-suur tänu. ka mina tahaksin tervitada meie Moldova parlamendi kolleegide kohalolu ja eriti tahan siin tänada härra Fusut, kes on meie parlamentaarse koostöökomisjoni tööd juhtimas, samamoodi nagu on kohal ka kolleeg Makovei ja oma raporti alguses tahaksin rääkida kohalikest valimistest Moldovast, mis toimusid hiljuti ja mis pidid vastama rahvusvahelistele standarditele. me teame, et seal on veel juriidilisi probleeme, mis tuleb lahendada valimisprotseduuri osas, kuid mina loodan, et äh, valimiste teises voorus peetakse ausatest põhimõtetest kinni ja need tei-, see teine voor toimub siis üheksateistkümnendal juunil. tahaksin tänada variraportööre teistest fraktsioonidest ja komisjoni kolleege, kes aitasid mul seda raporti eelnõud koostada. väga paljud teist tunnevad Moldovat kordi paremini kui mina raporti puhul on tegemist soovitusega nõukogule ja komisjonile ja valimisteenistusele Euroopa Liidu Moldova assotsieerimislepingu kohta ja läbirääkimiste kohta selle üle. tegemist ei ole nii lühikese raportiga, kui ma lootsin. mida rohkem ma selle küsimusega tegelesin, seda rohkem torkas mulle mõtteid pähe ja seda pikemaks raport sai aga ma loodan, et ma olen kõik tähtsad küsimused oma raportis ära katnud ja eriti loodan ma, et põhilised küsimused on äh, siia kaasatud, mis peaksid sellises raportis olema. minu eelnõu tutvustan seda natukene, räägitakse läbirääkimiste seisust, mõeldes sellele, et Moldovale tuleb pikalises perspektiivis anda Euroopa Liidu liikmelisuse perspektiiv ja kõiki osapooli kutsutakse üles aktsepteerima valijate otsust, kui raske see ka poleks. ma arvan, et Povill oli see, kes ütles, et isegi valijad võivad vahel eksida, kuid kahjuks demokraatias ei ole mitte kellelgi õigust valijatele seda öelda. raportis kutsutakse ka üles leidma Euroopa Liidul ressursse, piisavaid ressursse abistamaks Moldovat selleks, et oleks võimalik äh, sõlmida sügava ja laiapõhjalise vabakaubanduspiirkonna leping, viisalihtsustussüsteem sisse viia selleks, et Moldova kohandaks oma struktuure konkurentsinõuetele me oleme teatud standardid paika pannud, millele peaks äh, Moldova vastama, räägime reformi vajadusest ja et meil on vaja ka äh, valitsuse väliseid organisatsioone, kes aitaksid üles ehitada võimalikult demokraatlikku ühiskonda. ja see raporti eelnõu kutsub üles Euroopa Parlamenti äh, Äh, olema ka täielikult kaasatud sellesse läbirääkimiste protsessi ja eriti äh, tervitame me seda võimalust tänapäeval ja ka tulevikus pidada äh, arutelusid Moldova parlamendi liikmetega selle kohta, kuidas nemad olukorda hindavad. härra esimees, oleme saanud arvamuse Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonilt ma pean tunnistama, et olen nõus nende järeldustega ja soovitaksin, et me võtaksime need soovitused kuulda ja töötaksime raportisse sisse. ma otse loomulikult tervitaksin ka selle komisjoni kolleegide soovitusi, parandusettepanekuid minu raporti eelnõu kohta, mille ma olen teile siis tänaseks päevaks esitanud. suur tänu, Sir Graham Watson ja nüüd annaksin sõna härra Makoveile, kes on Euroopa Parlamendi Moldova delegatsiooni asepresident, aseesimees oh,. <clears throat> Thank you, chair um,. tänan. ja suur tänu, Graham selle suurepärase ja põhjaliku raporti eest tahaksin ka tervitada äh, meie kuud kolleegi Moldova parlamendist, kes siin meie seas viibivad. Nad otsustasid tulla siia kuulama ja äh, siis äh, Moldova teemalist arutelu tema teel siis Euroopa poole ja tahaksin esmalt öelda, et me toetame äh, Moldova äh, äh, võime konkreetsetel meetmete juures siis viisapoliitika liberaliseerimisel. kõige olulisem on õigusaktide rakendamine, see on kõige raskem etapp. aga me toetame neid selle juures, mis minu kogemusest lähtudes ja ka teisi piirkonna äh, riike vaadeldes on, on tõesti keeruline. Äh, toetame rakendamist ja pakume sealjuures ka äh, finantstuge. tahaksin siinjuures ka öelda, et rakendamine toimub siis, kui riigi kodanikud näevad, et midagi on muutunud Moldova Vabariigi eh, eh, tuleb eh, vaadelda lähtudes edusammudest, mis ta on teinud, seni on, on tegemist olnud edulooga, see on meie idapartnerite hulgas nii-öelda lipulaevaks. ja seesamas niisugune staatus toob kaasa ka suurema vastutuse me teame, et äh, sellel teel on ka ees takistusi, me toetame neid äh, täielikult nendega toimetulekul. ma loodan ka, et äh, ametlikud läbirääkimised Transnistria üle, mis toimuvad õige peagi, aitavad siis astuda äh, sammu edasi ka sellel äh, teemal. aga äh, ütleksin, et me oleme juba lähedal siis nende ametlike kõneluste algusele. Transnistria probleemi kohta ütleksin veel, et on oluline kaaluda äh, rahvusvahelisel äh, tasandil siis äh, tsiviilosalust ja mõelda, et kas siin on tegemist konfliktiga, sest üheksakümne teisel aastal ei olnud tegelikult seal konflikti, me räägime külmutatud konfliktist, aga me peaksime täpsemalt vaatama, millega, millega seal siiski tegemist on. sellega ma praegu piirduksingi, tänan suur tänu, kolleeg Makovei ja nüüd annaksin sõna härra Laitšakile. aga kuna meil on aega vähe, siis otsustasime, et tegelikult anname sõna veel kõikidele teistele kolleegidele, siis lõpetuseks saab sõna härra Laitšak, kes siis vastab ka kõikidele teie küsimustele ja seetõttu ei saa sõna mitte tema, vaid hoopis kolleeg Breda ja siis härra Ungurjanu. <clears throat> Uh, suur tänu. suur tänu. ma tahan ka tervitada siin kolleege Moldova Vabariigist. Nad ju, te juba ütlesite, et meie fraktsiooni variraportöör Ungurjanu ei saa täna siin olla, ta on nimelt teises, teises komisjonis oma raportit esitlemas ja seepärast mina asendan teda siin. härra Ungurianu tahtis kõigepealt raportööri õnnitleda ja tunnustada selle eelnõu koostamise eest ja puhul. selles tekstis on kõik tähtsad elemendid äh, sees, millest ta rääkis eelnevates äh, nõuande, nõuandetes läbirääkimistes raportööri ja variraportööridega. härra Unkruanu leiab ka, et on väga tähtis äh, rep-, Moldova Vabariigi teel Euroopa Liitu toetada kõikide nende meetmetega, mis Euroopa Liidul on kasutada ja selles tekstis on see ka ilusti välja tööd. kolm tibatillukest märkust tuleb mul härra Ungroanu nimelt siiski teha esiteks äh, punkt üks äh, lõiget C, kus äh, viidatakse suhetele naaberriikidega, see tuleks ümber sõnastada, härra Ungrojanu kavatseb selle kohta teha ka muudatusettepaneku. siis veel punkt üks, lõige J, kus tuleb rääkida Transnistriast kui äh, va Moldova Vabariigi osast, puutumatust osast ja kolmandaks punkt üks lõige kuu äh,, energiapoliitika. siin seda vihjet tuleks laiendada see viide energiavarustuskindlusele, Euroopa Liidu standarditele selles valdkonnas ja ka regionaalsed projektid. härra Ungurano on lubanud, et ta ka selle kohta teeb oma muudatusettepaneku. ma kasutan nüüd võimalust ka iseenda nimel rääkida, ma tahan samamoodi härra Watsonit õnnitleda selle raporti koostamise puhul äh, în urmă cu 10 zile. E vorba... Valimis, tahan tervitada ka valimisi kümme päeva tagasi tegemist oli kohalike valimistega, ma loodan, et tulemus kujuneb edukaks, mitmetes valimisrongkondades toimub veel ka teine valimiste voor. ja lõpetuseks tahaksin veel järgmist välja tuua. dialoog Transnistria küsimustes on väga tähtis. viimastel kuudel oleme me näinud paljulubavaid märke selle kohta, et see õnnetu konflikt Euroopa Liidu äh, piiri lähedal lõpuks lahendatakse. siin äh, kuulutati ka välja, et lähitulevikus alustatakse läbirääkimistega ja ma loodan, et need läbirääkimised on edukad. Moldova Vabariigi Euroopa-suunaline tee, mille kasuks Moldova Vabariik on otsustanud, on väga tähtis ja sellepärast tuleks meil mõelda, kuidas seda küsimust lahendada. ja siis veel lõpetuseks veel üks küsimus, mille tõstatas proua Makovei. mis puudutab esimest põhjenduspunkti. siin on kirjas, et Moldova vabariigil on võimalus kujundada Euroopa naabruspoliitika edulugu. tegelikult tuleks öelda, et tegelikult on ta juba meie edulooks osutunud, me ei peaks siin veel aastaid ootama, öelgem ikkagi välja, nagu need asjad praegu on, mitte nagu Türgi puhul, kus me siis hakkame hiljem tegema järeldusi. suur tänu! Honorevole Preda, grazie, honorevole. suur tänu, härra Preda ja nüüd saab sõna kolleeg Pašku, kes on selle komisjoni teine aseesimees, palun. suur tänu, härra esimees. ka mina tahan Sir Graham Watsonit tänada presentat un, un äh, proiect de rap-. tahan teda tänada selle raporti eelnõu koostamise eest, kus arvestatakse ka sellega, mida me eelnevatel läbirääkimistel tõstatasime. tegemist on väga tähtsa panusega minu arvates ja seda väga tähtsal ajahetkel, sest on nii palju probleeme nii Euroopa Liidu sees kui Euroopa Liidu ümber ja seetõttu on väga raske tähelepanu pöörata ühele väikesele kandidaatriigile, nii nagu see on Moldova Vabariigi puhul. seepärast Euroopa otsuse tegijate huvi äh, tuleb äh, säilitada Moldova Vabariigi vastu selleks, et see riik ei jääks Euroopa Liidu institutsioonide huvisfäärist ja vaateväljast välja praeguses sõnastuses äh, äh, tõesti äh, räägib raporti eelnõu kõige tähtsamatest probleemidest, mis tuleb kandidaatriigil Moldova Vabariigil lahendada. ja siin on tähelepanu pööratud ka tõsiasjale, et tegemist on väga tähtsa ajahetkega. ma arvan, et tähelepanu, Moldova kolleegide tähelepanu tuleb just sellele punktile pöörata ja me peaksime võimalust kasutama, me ei tohi lasta sellel võimalusel käest minna. me peame pingutama selle nimel, et Euroopa Liit pakuks nii tähelepanu kui toetust Moldova Vabariigile, aga samal ajal peaks siis vastaspool ka äh, sellele siis vastavalt reageerima sest äh, selleks, et tangut tantsida, on vaja kahte inimest. suur tänu selle töö eest, toetan raportööri ka edaspidi, olen valmis nõu ja jõuga toeks olema ja võin kinnitada oma fraktsiooni nimel, et äh, toetame teda ja et me soovime saada suurepärast raportit äh, mõeldes sellele, et Moldova Vabariigist saab edukas kandidaatriik. suur tänu, härra Pasku ja nüüd saab sõna härra Scholz, palun, kes on Roheliste variraportöör jah, suur tänu, härra esimees, ka mina soovin kolleege Moldova Vabariigist siin tervitada ja tahaksin veel ka öelda, et Sir Graham Watsoni raport on tõesti väga põhjalik ja tasakaalus ning ainult väga vähestes kohtades tuleks meie arvates veel sisse viia täpsustusi ja parandusi. Äh, ma arvan, et on väga tähtis ja seda näitab ka raport, et äh, Moldova Vabariik äh, on ähm, väga selge Euroopa suuna võtnud selle kuue riigi hulgas, mis meil on Euroopa idanaabrusprogrammidesse kaasatud ja ma arvan, et siin tõesti tuleks võrrelda teda teiste riikidega. raportisse tuleks veel sisse kirjutada vihje veel ka Musta mere strateegia kohta, selleks et me näeksime, et ka selles osas toimub koostöö. ma arvan, et väga tähtis on ka Tranistria ja küsimuste puhul vihjata siin Veselbergis äh, toimunud viis pluss kaks läbirääkimistele ja sellele, et me eeldame, et Venemaa hakkab siin aktiivsemat rolli mängima. sest siiamaani ei ole president Medvedjevi lubadustele veel tegelikult midagi järgnenud. ma arvan, et viisa lihtsustusrežiimi puhul tuleks äh, veel öelda ka seda, et Rumeenia peaks lõpetama Äh, passide väljastamist, sellepärast et niimoodi õõnestab ta tegelikult Schengeni lepingut ja ka Moldova Vabariigi positsiooni. ehk et siin tuleks ähm, ka see vihje sisse kirjutada ja ma arvan, et see tuleks siduda ka Moldovale antava majandusliku abiga, minu arvates oleks see veel ka väga mõistlik lisandus. suur tänu, härra Scholz ja nüüd saab sõna Georgo, kes peaks olema kuue variraportöör, aga kuna teda pole siin, siis saab sõna härra Pelder, kes on EFD fraktsiooni variraportöör. suur tänu, härra esimees. ma tahan tänada selle eest, et mul on võimalik esitada küsimus, sellepärast et ECR-i esindajad pole kohal tegemist on väga hea eelnõuga, mille meile härra Watson on esitanud ja tahan teda õnnitleda, aga sööriks saamise puhul minu koduriigis pole sellist tiitlit, nii et võib-olla näen teie kõrval imepisikene välja, aga vaadates, kui palju tööd te siin kojas ära olete teinud, siis te olete selle tiitliga ära teeninud. mul on isiklik küsimus teile, natukene aega tagasi sain ma teada, et on mingi mitteametlik dokument, ja et järgmisel nädalal me räägime Transnistriast. tahaksin raportöörilt ega härra Laitšakilt küsida, milline tähendus on sellel Saksamaa mitteametlikul dokumendil, sest äh, ka Jamestowni sihtasutus äh, väga murelikult reageeris sellele mitteametlikule dokumendile. arvatakse, et on väga problemaatiline selline, sellise dokumendi olnud, olemasolu, äh, eriti mõeldes äh, Venemaa sekkumisele, sest Moldaavia teed Euroopa Liitu võib see dokument segada. ma ei ole seda mitteametlikku dokumenti näinud aga tahaksin härra Laitšekilt teada saada, kuidas tema suhtub sellesse Saksa mitteametlikkuse dokumenti, tean, et tegemist on ainult Saksamaa seisukohaga ja, äh, ja et seda esitleti viis pluss kaks läbirääkimistel tegemist on aga väga tähtsa küsimusega, sest seal on väga palju tähtsaid punkte sees, nagu näiteks vägede väljatoomine, sellest pole siin mitte midagi öeldud. noh, kahjuks mul pole rohkem aega, aga siiski, nagu öeldud, see mitteametlik dokument, see võib väga palju mõjutada tulevasi arenguid ja äh, Venemaa seisukoht võib äh, muutuda jäigemaks, eriti mõeldes seadusandlust, mis kahe tuhande viiendal aastal võeti Transnistria kohta vastu, kus räägiti just äh, sõjaväe väljaviimisest ja piirkonna demilitariseerimisest. Moldova Vabariigi ja Euroopa Liidu vahel on väga tähtsad ka läbirääkimised viisalihtsustusrežiimi kohta, kas meil on mingi tegevuskava, kas seal on kirjas, et äh, Moldova Vabariik kohandab oma seadusi vastavalt nagu näiteks äh, diskrimineerimisvastast seadust? ma kardan, et need nõudmised lähevad liiga kaugele. näiteks teatud klauslid äh, mis puudutavad diskrimineerimist ja usuvabadust, äh, neid ei ole olemas kas nüüd eeldatakse, et diskrimineerimisvastane seadusandlus peaks minema Moldovas kaugemale kui see, mis on Euroopa õigustikus kirjas? suur tänu, härra Pelder, ütleb härra esimees ja nüüd saab sõna härra Držaskovski uh,. We were just discussing in the pub- suur tänu, me rääkisime just parlamentaarse koostöö äh, komisjonis Moldova olukorrast ja äh, leidsime, et Euroopa Liit on praegu raskes olukorras finantskriisi tõttu ja finantssurve tõttu meie vahenditele ja loomulikult siin on äh, nii-öelda võimalused avatud, meil on Euroopa Komisjon, mis on oma seisukohta muutnud oma uues dokumendis ja annab rohkem, pakub rohkem toetust nendele, kes kiiremini edasi liiguvad, aga mulle tundub, et jah, siin esimest korda on, ollakse siin tõsiselt ja seda, sellest on ütelnud ka Ungari ja Poola eesistujad. kaks asja, Graham Watson valmistas ette suurepärase raporti äh, projekti, aga tahaksin öelda seda, et me räägime äh, pidevalt nendest äh, naabruspoliitika äh, riikidest, mis äh, ühinevad meie erinevate programmidega, aga ma arvan, et me peame tõesti olema konkreetsemad ja tooma, tooma välja edusamme teatavates valdkondadest, kuna seda on, on tõesti, neid asju on ka toimunud. aga me peame tõesti sellest lähtudes ka saatma selgeid signaale nendele äh, aga üldiselt jah, tuleb olla rahul äh, komisjoni edasiliikumisega selles vallas ja Miroslav Laitšakile, nagu te teate na, naabruspoliitikaga tegeleb äh, ka Poola eesistuja väga, väga tõsiselt. Äh, võib-olla kõik ei tea, et, et Poola tegevuskavas on Moldova küsimus väga olulisel kohal me oleme jah rääkinud eesistujatega mõnedest võimalikest konkreetsetest äh, tulemustest ja tahaksin siis äh, teie käest äh, küsida, kes te tunnete seda piirkonna hästi, mis võiks olla siis need konkreetsed tulemused järgmise kuue kuu jooksul, mille kaudu on siis näha, et, et edusamme on tehtud et mille põhjal te, te siis hindaksite nende edusammude saavutamist? tänan, härra Straskovski. kolleeg Olena Fusa Äh, parlamendi äh, komisjonist, mis tegeleb siis äh, Moldo-, koostööga Moldova suunal. suur tänu, härra esimees! meie delegatsioon Moldova parlamendis soovib tervitada seda raporti eelnõud ja tahab tänada raportööri äh, Graham Watsonit. meie ütleme selle kohta järgmist. More for more lähenemine on väga hea ja see on väga sobiv ka Moldova Vabariigi jaoks. dialoog äh, poliitiliste parteide vahel on meie jaoks väga tähtsaks küsimuseks. ja seda ka mõeldes põhiseaduslikele mõjudele, millele viitas ka Graham Watson äh, enneaegsed parlamendivalimised oleks meie jaoks kõige vähem äh, aktsepteeritav lahendus, sest äh, parlament on kaks korda koos olnud ainult kaks aastat. süstemaatiliselt üritame me dialoogi alustada opositsiooniga, kuid kahjuks ei ole see meil siiamaani õnnestunud. me ootame nüüd äh, põhiseaduskohtu, Moldova põhiseaduskohtu äh, otsust Euroopa Integratsiooni Allianss esitas küsimuse põhiseaduskohtule selle kohta, kuidas oleks võimalik põhiseaduslikku konflikti lahendada. sest äh, olukord praegusel hetkel just poliitilises mõttes ei ole eriti hea otse loomulikult arvestab äh, oodatav otsus ka sellega, milliseid soovitusi on meil lähitulevikus oodatav Veneetsia komisjonilt. meie pöörame väga suurt tähelepanu Euroopa Liidu pingutustele viis pluss kaks läbirääkimistel selleks, et Transnistria konflikti lahendada ja me tegelikult ootame, et Euroopa Liit panustaks nendesse läbirääkimistele isegi veel rohkem. mis puudutab äh, viisasüsteemi lihtsustamist ja kaubandusläbirääkimiste äh, direktiivi, siis jah, need küsimused on tähtsad, aga äh, sügav ja laiapõhjaline vabakaubandusala peaks olema küsimus, mis kaasatakse läbirääkimistesse ka legaalne kontrollitud sisseränne ja majanduslik lõimimine on meie jaoks väga tähtsad. mis puudutab äh, kohtusüsteemi reformi, siis äh, valitsuse tegevuskava aastateks kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat neliteist toob välja terve rea eesmärke, mille kõikide ühiseks eesmärgiks on tõhusa kohtusüsteemi äh, ülesehitamine sellise, mis töötaks sõltumatult ja nii, nagu nõuavad Euroopa Liidu standardid. Moldova Vabariik äh, kavatseb vastu võtta seadusloomelisi meetmeid selleks, et äh, Euroopa Liidu Moldova viisalihtsustus tegevuskava ellu viia sellepärast järgnevatel täiskogu istungitel Moldova parlament võtab vastavad otsused vastu. mis puudutab äh, diskrimineerimise vastase võitluse seadust, siis see, selle võttis parlament tagasi selleks, et seda seaduseelnõu parandada ühiskonnast tulid, tuli väga palju kriitikanooli esialgsele eelnõule ja kuna me soovime tolerantsi ühiskonnas parandada ja suurendada avalikkuse arutelusid äh,, eriti ja, ja seepärast me otsustasime, et võtame seaduseelnõu tagasi ja korraldame diskrimineerimisvastaseid seminare ka lennuliikluse tagamine on väga tähtis prioriteet, eriti just Transpordiministeeriumi jaoks, selleks et tagada äh, Moldaavia Vabariigi kodanike mobiilsust, et neil oleks võimalik liikuda nii Euroopa Liitu kui ka Euroopa Liidust koduriiki tagasi. Äh, kodanikuühis-, kogukonna esindajad Moldova Vabariigis äh, on muutunud üha aktiivsemaks. me teame ka, kui tähtis on dialoog kodanikega. tegemist on ühe väga tähtsa eesmärgiga mm, ka parlamendi jaoks, parandada dialoogi kodanikega ja meie teavituskampaania assotsieerimislepingu kohta. ka see on väga tähtis, tähtis on, et kodanikud toetaksid seda projekti ja toetaksid ka meie põhilist üldist eesmärki Euroopa Liiduga lõimumist. minu delegatsioon Moldova Vabariigi parlamendis soovib teile kinnitada, et äh, Moldova Vabariik tänapäeval rohkem kui kunagi varem soovib astuda suuri samme edasi. Euroopa lõimimise, Euroopa Integratsiooni Allianss on nüüd teist aastat võimul ja me oleme äh, rohkem kui varem valmis reforme läbi viima selleks, et äh, Moldova Vabariigi kodanikel oleks võimalik saata Euroopa Liidu kodanikeks, sest tegemist on Euroopa kod-, Euroopa riigiga, me soovime Euroopa normides, standardite ja väärtuste kohaselt elada ja me loodame, et tee Euroopa Liitu ei osutu liiga pikaks ja me loodame, et meie püüdlusi tasuvad siis ka tulemused. suur tänu! suur tänu, proua Fuso! ja nüüd saab sõna doktor Laitšak selleks, et meile anda uut informatsiooni läbirääkimiste seisukohta ja vastata küsimustele. palun, teil on sõna. suur tänu, esimees ja veel kord tere pärastlõunat kõigile, mul on väga hea meel siin olla, mitte ainult Euroopa Liidu välisteenistuse esindajana, vaid ka läbirääkimiste juhina Euroopa Liidu ja Moldova assotsiatsiooni lepingu läbirääkimiste juures. Eh, nüüd siis eh, härra Vatsoni eh, raporti kohta vastuseks teie küsimustele, mis puudutavad Moldova Vabariiki. aga esmalt sooviksin tervitada teie huvi Euroopa Parlamendis selle läbirääkimiste protsessi vastu oma resolutsiooni projektis te mainisite Moldovat, mis võib, millest võib saada Euroopa äh, naabruspoliitika edulugu ja äh, nõnda on see ka tõepoolest toimunud. meil on olnud kuus läbirääkimiste äh, vooru Kišinas ja Brüsselis, meil on olnud tihe koostöö läbirääkijate meeskondade vahel. viiendal juulil on järgmine kohtumine siin Brüsselis ja minu äh, kolleegiga Natalja Germaniga me siis äh, rääkisime tehtud edusammudest äh, teises eduraportis, mida tutvustati siis maikuus Euroopa Liidu Moldova koostöönõukogus. ja see jagati ka siin täna infoks laiali enne tänast arutelu. nüüd, mis puudutab neid soovitusi, siis ka enne eh, seda eh, viitaksin veel mitmetele ühistele huvidele nagu inimõiguste tagamine, vähemaste huvide eh, tagamine, võitlus kuritegevusega. nüüd soovituste kohta äh, pikemas perspektiivis Euroopa Liidu liikmeks saamisel me äh, mööname preambulis, et äh, jah, Moldoval on püüdlused saada Euroopa Liidu liikmeks, see ei ole küll kõige positiivsem sõnastus, aga see on, oluline on see, et see kõik on aktsepteeritav ka kõigi Euroopa liikm-, praeguste liikmesriikide jaoks. ja me oleme ka viidanud selgelt Euroopa Liidu põhiväärtustele ja need on siis Euroopa äh, aluslepingu artiklis kaks ja see on tõeline läbimurre ja me püüame äh, pidevalt siis saavutada sellist konsensuslikku äh, sõnastust, lähtudes ka sellest, äh, mida siis Euroopa Liit on valmis andma. oma naabruspoliitika kaudu oleme me valmis andma rohkemat nendele riikidele, kes on teinud suuremaid edusamme ja seda me oleme näinud ka Moldova puhul, kellel on äh, veel suuremad ambitsioonid oma äh, reformide läbiviimisel. ja siin viidati suuremale diferentseerimisele riikide vahel ja tõepoolest äh, Moldovast võib saada üheks põhilisi kasusaajad selle uue, uue lähenemise juures võttes arvesse tema jõupingutusi poliitilise ja majandusliku integreerimise äh, vallas. ja siin viidatakse ka Transnistria konflikti lahend-, lahendamisele ja äh, Kishinjas siis viimati me leidsime äh, kokkuleppeid, siis soovitasime kok-, kokkuleppeid mitmes valdkonnas äh, ja ka viis pluss äh, kaks rühm teeb koostööd selles äh, vallas ja me püüame kiirelt jõuda järgmisse etappi, milleks on siis ametlike läbirääkimiste äh, alustamine, mille tulemusel siis jõutaks poliitilise kokkuleppeni mis oleks igati julgustav uus etapp pärast nelja-viit aastat, mil kõnelused on katkenud olnud. ja järgmine viis pluss kaks äh, kohtumine peaks toimuma järgmisel nädalal, teisipäeval Moskvas ja me läheme sinna äh, sooviga just nimelt äh, viidata nende ametlike kõneluste algusele, mis on Mol-, Moldovale väga oluline viisade küsimus, viisarežiimid, lihtsustamine ja meie kokkulepe äh, samuti sisaldab olulisi sätteid äh, selle kohta ja koos meie läbirääkimismeeskonnaga me otsustasime alustada läbirääkimise sel teemal siis, äh, kui need küsimused on edasi liikunud ja siis hakatakse kaaluma Äh, ka pikemas perspektiivis viisavaba äh, moldovlaste liikumist Euroopa Liitu. ja see on tõepoolest osa äh, kõnelustest, sest seoses viisarežiimi lihtsustamisega parlamendile on, on antud ka teksti eelnõu, aga see võeti tagasi seal, kuna toimusid kohalikud valimised, aga Moldova partnerid on kinnitanud, et parlamendile antakse siis äh, seaduseelnõu edasi enne, uuesti siis enne käesoleva aasta lõppu. ja me oleme teinud päris suuri edusamme ja jaanuaris me andsime neile omapoolsed äh, ettepanekud ja nüüd on äh, nende valitsuse ülesandeks äh, need meetmed ellu viia. ja kaugemaks eesmärgiks on viisanõude tühistamine, aga igal juhul lähemas perspektiivis me teame, mida tegema peab. loomulikult ei ole võimalik selle protsessi lõppkuupäeva ette ennustada, aga aga kvaliteet on siinjuures loomulikult tähtsam kui, kui kiirus. mis puudutab siis DCFTA-d kui osa kokkuleppest, siis äh, Moldova valitsus on, äh, toetab läbirääkimiste alustamist nii kiiresti kui võimalik ja see on äh, üks nende eesmärke kuid äh, selleks on tarvis lisamandaati. ja äh, meie välisteenistusel on siis äh, koordinaator, kes teeb koostööd ka komisjoniga selles suunas. ja möödunud aastal siis anti ka Moldova valitsusele üle olulised soovitused selles osas ja, ja nüüd nad püüavad neid äh, rakendada, neil on ka selleks välja töötatud vastav kava. ja nõukokku äh, jõudis see siis äh, selle aasta kevadel ja see sisemenetlus on jõudnud lõppfaasi. nüüd viidatakse Euroopa Äh, siis Moldova osalemisest äh, Euroopa programmides ja agentuurides. ja me oleme seda küsimust juristidega uurimas. ja me teeme ettepaneku siis äh, vormistada eraldi peatükk, mis siis käsitleks Moldova osalemist nendes programmides ja agentuurides kuid see on veel äh, kõik ettevalmistavas äh, faasis. siis viidatakse ka jätkuvale äh, heale koostööle Euroopa Parlamendiga praegu me teeme, töötame oma lepingu institutsionaalsete sätete kallal. läbirääkimised nende üle siis jätkuvad viidatakse ka Euroopa Parlamendi liikmete infole ligipääsule ja me, meie siis äh, äh, informeerime pidevalt asjade seisust, kas siis parlamendi raportööre või välisasjade äh, komisjoni kaudu. ja lõpuks viimane küsimus kaks küsimust, mis veel tõstatati selle Saksamaa mitteametliku dokumendi kohta, nagu ma ütlesin, oleme me praegu äh, väga sellises äh, ebakindlas äh, etapis, me valmistame ette dokumente Moskva kohtumiseks, on olnud mitmesuguseid dokumente, üks ametlik dokument, mis tuli siis Moldova valitsusest Transnistriast, siis on Moskvast, Ukrainast, OSCE, siis on ka Euroopa Liidust ja siis on jah, selline mitteametlik Berliini dokument, loomulikult olen ma sellega tutvunud ja leidsin, et see on enam-vähem kooskõlas ka Transnistria küsimuse äh, lahendamisega äh, ja selle, sellega seotud äh, põhimõtetega ja viimaks, eh, mis puudutab siis eh, konkreetseid eh, tulemusi Poola eesistumisaja jooksul, me teame, et Poola pöörab palju tähelepanu idapartnerlusele, me saame kindlasti koos palju ära teha. ja üldisemalt, mis, mis oleks siis soovitav, et see äh, tippkohtumine septembris annaks sidapartnerluse programmile uue impulsi, oleks niivõrd konkreetsete tulemustega kui võimalik, seal võiks rääkida eraldi, eks ole, äh, Moldova äh, küsimusest ja ka edasiminekust DCFT läbirääkimistel ja ka edasiminekutest viisarežiimi lihtsustamisel. ma arvan, et see teeks head meelt meie Poola, äh, meie, vabandust, Moldova partneritele ja äh, ütleksin veel, et ma olen igati valmis äh, informeerima äh, teid ja komisjoni tulevastest edasiminekutest meie läbirääkimistel. For... täname ka teid, härra Laitšak, suur aitäh küsimustele vastamise eest, aga suur aitäh ka sellest, et olite valmis siia tulema ja olete alati valmis siia tulema, siis kui meil on päevakorral nii olulised küsimused, mis on, mis langevad ka teie vastutusalasse. nüüd tahaksin anda sõna raportöörile härra Watsonile, et ta võtaks arutelu kokku. härra Watson, palun, teil on sõna yeah,. Like to, to parliamentary... suur tänu, härra esimees, tahaksin tänada kolleege parlamendist ettepanekute eest ning ka härra Laitšakit ülevaate eest. kui vaadata siin seda teksti, siis siin on mõningaid ähm, murepunkte, näiteks ähm, lõige B, kus me räägime sellest, et tuleks äh, soodustada äh, siis, et salakaubitsemine käiks äh, ladusalt läbi riigi ja tundub, et kaubitsemine või kauplemine, salakaubitsemine on siin segamini aetud inglise keeles ja olen nõus ka härra Predaga, kes ütles, et me ei peaks rääkima mitte ainult sellest, et Moldovast peaks saama Euroopa naabruspoliitika edulugu, vaid et see juba ongi seda võib-olla peaks ütlema, et oleks esimene edulugu, mis tähendaks siis seda, et me loodame, et äh, järgneb ka järgmisi. ja rõõmustan selle üle, et Poola eesistuja pöörab suurt tähelepanu sellele protsessile, ma olen pidanud nõu ka Radik Sikurskiga, kes on Poola välisminister ja ma tean, et tema äh, tahaks väga, et asjad ladusalt edasi liiguksid Moldova küsimuses proua Makovei rääkis külmutatud konfliktist ja loomulikult paljugi on siin ähm, mängus järgmisel nädalal kohtumisel Venemaal, kus osalevad siis viis pluss kaks riiki. ja härra Pelderile saaksin öelda nii palju, et jah, ma olen kursis selle Saksa mitteametliku dokumendiga, ma ei ole päris kindel, kas seda siin raportis mainida, vaadakem ja oodakem, kuidas asjad edasi liiguvad ja siis äkki oleks võimalik äh, kuidagi siin mainida ka viis pluss kaks äh, osas toimunud edasiminekut, siis enne, kui me raporti heaks kiidame. ja ma rõõmustan selle üle, et härra Preda ja härra Pašku tegid omapoolsed ettepanekud ja ootan huviga ka nende muudatusettepanekuid, äh, nagu te ütlesite, härra esimees, tegemist on Moldova jaoks väga olulise ajahetkega. tõepoolest, siin oleksime pidanud mainima ka Musta mere strateegiat, nagu Werner Schultz ütles ja nagu ütles härra Pelder ja ka teised, võib-olla peaksime siin lõiget M äh, veidi lihvima diskrimineerimise vastase töö osas. ma tean, et siin on palju kolleege, kes väga soovivad, et äh, diskrimineerimise osas äh, midagi tõesti ära tehtaks Moldovas ja tahaksime, nad tahaksid ka selgitusi selle kohta, mida seadusandlikult selles osas äh, tehakse. ja olen nõus äh, härra Strato-, Stratšovskiga, kes ütles, et siin tuleks selgesõnalisemalt väljenduda ja ka äh, konstitutsioonikohtu otsus on üks kõige poliitilisemalt äh, Äh, poliitilisemalt ähm, põletavam teema üldse Moldovas. ja härra Laitšaki sõnavõtu kohta ütleksin nii palju, et mulle meeldis see, et ta rääkis siin e-, justkui ehitusplatsist, äh, see seda tõesti ka on, aga mõningad inimesed arvavad võib-olla, et ka välisteenistus on üks paras ehitusplats aga me loodame, et nendele ehitusplatsidele kerkivad hooned väga kiiresti ja ma loodan, et kolleegid äh, panustavad sellesse, et raportiga kiiresti edasi minna. suur aitäh teile, härra Graham. meil on äh, olemas ka meie töökalender, mis tähendab seda, et tuleb esitada muudatusettepanekud äh, kahekümne esimeseks juuniks keskpäevaks kaheteistkümnendal juulil arutame muudatusettepanekuid ja hääletus komisjonis on ette nähtud kolmeteistkümnendal juulil ja ilmselt siis täiskogul läheb see hääletusele septembrikuus. suur aitäh kõigile neile, kes sõna võtsid ja erida, eriti tahaksin tänada äh, härra peadirektor Laitsakit. Äh, suur aitäh, et te jäite meie juurde siia nii äh, kauaks. edu teile järgnevas töös ja nüüd lähme siis edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, üritame oma ajast mahajääme siin tagasi teha, me räägime siin liidu aastaeelarve suhtes kohaldatavast finantsmäärusest. vahepeal soovib sõna siin härra Brock. nii et kõigepealt siis talle sõna. Äh, härra esimees, tahaksin paluda ka kolleeg Gualtieri ja Tafi nimel et me käisime ju viimasel COSAC-i kohtumisel ja ma arvan, et oleks hädavajalik äh, ka selles komisjonil veel selgeks teha, et parlamendid tuleb kaasata ja me peaksime oma seisukohta me peaksime oma seisukohas jällegi selgelt välja ütlema, et välispoliitikas Euroopa Parlamendi välisasjade komisjon teeb koostööd rahvusparlamentidega ja ma loodan, et kõik fraktsioonid on sellega nõus, et me selle lühikese teksti võib-olla järgmisel nädalal siis saaksime vastu võtta. Te võiksite juba mingi mustandi laiali saata, kui te kinnitate, et midagi sellist on võimalik teha ja see vastu võtta, siis oleks see väga hea enne kui me teeksime seda enne suvepuhkust, enne juuli täiskogu, enne kui aeg saab otsa ja meil pole võimalik läbirääkimistega jätkata. jah, olen teiega täiesti nõus. palun teil töötada välja resolutsioon selles küsimuses, mille siis kiidaksime heaks juba järgmisel koosolekul ehk siis kahekümne esimesel juunil nii oleks siis äh, asjad äh, nii-öelda paremini stabiliseeritud, nagu te ise ütlesite. nüüd on sõna proua Munnisel. suur tänu ja põhimõtteliselt mulle tundub see asjakohane, aga võib-olla ikkagi äh, see, et nüüd see nii kiiresti ära otsustada, raportöör nii kiiresti nimetada, kas seda arutati ka koordinaatorite poolt ja kas fraktsioonid on selles osas oma seisukohad välja öelnud? ja härra Gualteri on ju teie fraktsioonist ja me juba arutasime seda kõike, nii et kui vastuväiteid on, siis võime seda muidugi pikemalt arutada, aga mulle tundus, et ettepanek tuli siin mõlemalt poolelt ja seega kiirustasin sellega, et juba nimetasin raportööri ametisse, et mitte siin ajast veel rohkem maha jääda jah, ma ei ole millegi vastu, aga siin on ikkagi menetluse äh, alane küsimus. siin tuleb ju, peavad ju mõlemad fraktsioonid või kõik fraktsioonid ikkagi kokku leppima, siin leppisid selles kokku ainult kaks fraktsiooni, kokku on neid aga seitse parlamendis, ikkagi on siin selline kohane menetlus ka olemas, nii et ma ei ole põhimõtteliselt vastu, lihtsalt tahaksin teada, kuidas need asjad peaksid käima. mõlemad need inimesed olid vastutavad äh, selle menetluse eest nii härra Brock kui härra Gualteri, nii et ma lihtsalt kinnitasin üle selle, mis oli juba otsustatud. härra Gualteri, palun. jah, võin asja selgitada. laiendatud äh, ahveti juhatus juba andis kolmele parlamendiliikmele ülesandeks pidada läbirääkimisi rahvusparlamentidega selles küsimuses ja seda siis meie väliskomisjoni nimel. nüüd tehti ettepanek selle töö tulemused ka kirja panna. ja seda teksti arutaksime siis järgmisel nädalal see käis juba koordinaatorite koosolekult läbi, kus olid kohal kõikide fraktsioonide koosolekud. jah, eh, ühesõnaga taheti infot ikkagi veel, et seda küsimust täpsustada. nüüd läheme siis edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, liidu aastaeelarve suhtes kohaldatav finantsmäärus. proua Brandner on selles küsimuses raportöör tegemist on arvamuse projektiga, mis on, mis läheb eelarvekomisjonile, kus äh, nad peavad oma raporti heaks kiitma juulikuus. tegemist on finantsmääruse reformiga. reform äh, viiakse läbi vastavalt harilikule seadusandlikule menetlusele, nii et see võtab mõnevõrra aega, nii et annaksin nüüd sõna proua Praatnerile selleks, et ta tutvustaks oma ettepanekut. suur tänu, tahtsin lihtsalt veel öelda, et koordinaatoritega rääkisime eelnevast küsimusest, nii et tegelikult härra Brokile on meie toetus tagatud. nüüd aga eelarve juurde ma räägin inglise keeles, sest äh, kõik on kirjutatud inglise keeles, nii et ma vabandan, et räägin inglise keelt. Maybe just very briefly the background and võib-olla lihtsalt natukene sellest, mis on selle mõtte taga, tahaksin tänada variraportööre meie eelmise nädala kohtumise eest, sest kohtumine Strasbourgis oli väga kasulik, sain palju informatsiooni. põhiline eesmärk on suurendada paindlikkust äh, Ähm, ja vähendada tõkkeid abi andmisel. ja siin on kriteeriumid paika pandud just hädaabi andmise kohta looduskatastroofide puhul ja nii edasi. aga me tahaksime, et sinna on lisatud, et on olukordi, mida me oleme näinud äh, Põhja-Aafrikas, kus äkki puhkevad demokraatia poole püüdlused äh, ja ka siis tuleks anda abi kiiremini. tegemist ei ole küll looduskatastroofiga, aga Põhja, sest aga Põhja-Aafrika sündmusi võib küll natukene looduskatastroofiga võrrelda, sest tegemist oli poliitilise tsunamiga, nii et võib-olla tuleks siia tsunamide ja looduskatastroofide juurde ka poliitilised tsunamid lisada siis äh, koordineerimistöö rahvusvaheliste doonorriikidega, see oli väga huvitav, sellepärast et komisjon on teinud ettepaneku Euroopa Liidu fondid luua. siiamaani on meil olnud Maailmapanga, ÜRO fondid, aga Euroopa Liidul endal ei olnud võimalust äh, selliseid äh, fonde luua ja peaks nüüd endalt küsima, kas Euroopa Liidul on võimalik sarnaseid fonde luua selleks, et äh, nii nagu ÜRO ja Maailmapanga puhul oleks liikmesriikidel võimalik siis panustada nendesse, aga kes siis nende tööd juhiks, oleks muidugi kohe järgmine küsimus. siis proua Kressle Äh, kes on raportöör eelarvekomisjonis, raportöör ütles, et see võiks olla ainult komisjon. kuid ma arvan, et selleks võiks olla ka Euroopa Investeerimispank, sest tihti on tegemist laenudega, mida antakse äh, fondile ja teatud riikide puhul võiks ka näiteks äh, ka siis missiooni, abi andvate missioonide juhid. komisjon sooviks äh, liikmesriikidele või ka tavalistele äripankadele anda võimaluse sarnaste fondide loomiseks, kuid me peaksime piirama nende osapoolte arvu, kellele see õigus antakse, sest on vaja siiski korralikult ekspertii-, korralikku ekspertiisi, millele toetuda, nii et investeerimispank to-, oleks siin väga heaks võimaluseks. nii et Euroopa Liidu ülene fond äh, tegelikult muudaks tulevikus väga palju ja siis äh, see üleüldine küsimus äh, bürokraatlike tõkete vähendamiseks, eriti just abi taotlemisel äh, kolmandatele riikidele, sest neil ei ole tihti olnud võimalus täita kõiki standardeid ja kriteeriume, mida Euroopa Liit on püstitanud, samamoodi ka riskihaldamisküsimus on veel lahtine. tahaksin siin koordineerida, tahaksin siin kommenteerida mõningaid muudatusettepanekuid üks muudatusettepanek, mille on teinud proua Kressle, kus on kirjas, et äh, humanitaarkatastroofi või kriisi puhul, mis tulevad pärast eelarveaasta algust, siis võiks olla võimalik kasutada äh, mitte ainult äh, käesoleva aasta vahendeid, vaid juba ennetavalt Äh, ka uue aastaomi, ma ei usu, et see on hea mõte, selle üle tuleks mõelda, sest see annaks komisjonile võimaluse alati suurendada survet liikmesriikidele äh, raha andmiseks ja samal ajal planeerida ära juba järgmise aasta ja nagu me teame, igal aastal on nagunii meil kitsas käes. nii et kunagi tegelikult ei ole piisavalt ja ma arvan, et komisjoni jaoks oleks see väga lihtne, kuid see tähendaks seda, et finantsraamistiku lõpuperioodis oleksime me, me püsti hädas. nii et ma ei ole päris kindel, kas seda ettepanekut saab toetada, aga olen muidugi avatud kõikidele teistsugustele arvamustele. siis küsimus selle kohta, kellel peaks olema rakendav pädevus? see on väga koomiline tulemus, sest meil on siin välisteenistus, millel on enda eelarve, administratiivne eelarve, kuid vahel delegatsioonidel ei ole piisavalt äh, äh, välisteenistusest kolleege, aga komisjonist on. nii et seal ei ole lihtsalt piisavalt inimesi ja välisteenistus küsib, kas ta võib anda oma ülesanded Äh, üle komisjonile, nii et siin on pisikene vastuolu. siis veel küsimus, lahendamata küsimus, et me saaksime ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika missioonideks eraldi eelarverea, see on vana küsimus, siis on veel eelarve toetuse küsimus. proua Kressle tegi selles osas väga palju äh, muudatusettepanekuid, tahaksin teid hoiatada, et äh, Arengukomisjonis on väga tulised arutelud selle kohta ja tundub, et nemad äkki toetavad isegi seda ettepanekut. meil on siin väga üksikasjalikult äh, välja toodud eelarvetoetus on kaasatud ka parlament, aga äkki me siiski peaksime ära ootama, mis juhtub enne, kui me otsuse vastu võtame? nii et me kas läheme ja ütleme, et me ei soovi seda või me jätame sisse, aga muudame natukene sisulist külge. võib-olla peaks jätma siin liikmesriikide parlamentidele õiguse seda toetust küsida, aga siis tuleks siia veel tsiviilühiskonna esindajad lisada, tegemist oleks siis mittetulundus- või vabaühendustega Äh, sest äh, me ei peaks alati eeldama, et parlamendid on äh, vähem korruptiivsed kui need, kes, või kui ülejäänud, kes võitlevad valitsuse vastu. siis on üks keskne andmebaas, mis luuakse kus on eraisikud ja ettevõtted, mis on väärkasutanud Euroopa Liidu vahendeid, nad on lisatud musta nimekirja ja nad ei saa enam Euroopa Liidu vahendeid. proua Kressle on teinud ettepaneku see nimekiri muuta avalikuks, kuid mulle tundub, et see on kolmandate riikide puhul natukene problemaatiline, eriti kui neil ei ole samasugused andmekaitsestandardid nii et võib-olla me peaksime tõesti äh, hoolitsema selle eest, et nendes riikides oleks ka siis mingigi andmekaitse tagatud. ja siis rääkisin sellest usaldusfondist, siis põhjenduspunktidest üleüldiselt rääkides, kus räägitakse kulupõhisest rahastamisest, siiamaani on olnud võimalik paindlik olla äärmuslike katastroofide puhul, humanitaarmissioonide puhul ja me tahaksime siia lisada ka sellised olukorrad, kus on ohus demokraatia või, või kus võib puhkeda sõjaline konflikt, ma arvan, et ka sellistel puhkudel peaksime olema võimelised võimalikult kiiresti reageerima. see on põhimõtteliselt kõik. Need olid need punktid, mis ma tahtsin välja tuua ja ootan põnevusega teie kommentaare ja küsimusi. Grazie, onorevole Brandre, onorevole Gualtieri. tänu ja härra Gualtieri. tänan, esimees. pean ütlema, et äh, kolleeg Brandneri äh, projekt on väga hea, kuna tegemist on äh, keeruka äh, probleemiga, küsimuste ringiga finantsmäärusega. ja siin on mitmeid olulisi äh, aspekte, kontroll, läbipaistvus, erinevad menetlused, millega on võimalik kontrollida Euroopa Liidu äh, vahendite äh, kasutamist. ja see on välis, meie välistegevuses äärmiselt tähtis, et vahendeid kasutatakse kiirelt ja äh, paindlikult nii komisjoni kui ka raportööri äh, proua Kressleri raportis leiame me tegelikult erinevaid tulemusi ja lahendusi, mis on võib-olla veenvad, aga millel on sellele vaatamata mõningad kitsaskohad äh, proua Barantneri äh, tekstis äh, püütakse leida lahenduse viisil, mida ka meie üldjoontes toetame. jah, me oleme nõus äh, kasutamata vahendite kasutamisega, siis mis on kasutamata esimeseks detsembriks ja me võiksime võib-olla ka mm, piirata ka erasektori poolt kasutamist ja ka siis kohaldada tegevust erinevate kriiside puhul, mis ei ole alati ainult humanitaarkriisid, vaid ka jah, poliitilised kriisid aga siis tekib küsimus ka äh, hangete kohta ja kolmandate riikide kohta. et kuidas siis anda niisuguste äh, vahendite kasutamist kolmandate riikide kätesse siis äh, mis puudutab suuremat läbipaistvust eelarve ridades, siis äh, ühtses kaitse- ja julgeolekupoliitikas, aga me toetame seda muidugi kõikide ridade puhul, mitte ainult kolmanda juures. Äh, proua Portner, Brandner ei räägi Sellest, millele viitab proua Kressler, siis finantsmääruse artiklile viiskümmend viis, millega on ette nähtud võimalus hallata äh, komisjoni eelarvet siis äh, delegatsiooni juhtide äh, juhtimise all. mulle tundub, et see on pisut mitmemõtteline, kui tegemist on lisavolituste andmisega või täpsustusega, mille puhul on lihtsalt öeldakse, et on tarvis jah, nendega kooskõlastamist, aga kui sellega piiratakse delegatsioonijuhtide volitusi, mis siis äh, delegeeritakse edasi, et kontrollida eelarve äh, kasutamist siis see enam ei lähe. ja sellega me nõus ei oleks see võib-olla ei olnudki eelarvekomisjoni raportööri eesmärk, aga ma arvan, et seda küsimust tuleks veel eraldi täpsustada. jah, tänan, kolleeg Omenski ka teie olete eh, Rahvapartei variraportöör. jah, tänan. Eh, mõlemad raportöörid on siis eh, teinud ära olulise töö nende reeglite täpsustamisel ja ma leian, et Euroopa Parlament oma ettepanekutes komisjon liigub õiges suunas, pidades silmas siis Euroopa maksumaksjate raha äh, mõistlikku kasutamist. viitan siin eriti äh, Brandneri ettepanekule äh, panna paika eraldi eelarveread siis ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika ettevõtmistele. ja ma arvan, et Euroopa Komisjon peaks haldama neid tulevasi usaldusfonde. ja lisaks sellele ma toetan ka oma kolleegi ideed, äh, proua Kresslerit, et äh, erapangad ega ka investeerimispangad ei peaks äh, haldama Euroopa Liidu eelarvet. ja siin on jah ju juttu äh, meie maksumaksjate rahast, mul on, oleks ka muid kommentaare, aga äh, küsiksin oma küsimused edaspidistel aruteludel. võib-olla ainult üks küsimus, mis puudutab artikli viiskümmend kolm muutmist Äh, möödunud aastal aga saavutati kokkulepe äh, kahe institutsiooni vahel ja need volitused äh, pandi paika ja kas nüüd te teete siis ettepaneku uuesti siis anda need volitused üle komisjonile? kas ma sain sellest õigesti aru? ja see tuletab mulle ka meelde äh, muudatusettepanekut äh, kümme artiklisse äh, sada kakskümmend, mis puudutab siis erakorralisi olukordi, hädaolukordi, seoses siis kodanikukaitse tegevustega äh, kus siis tuleb vältida mm, äh, relvakonfliktide puhkemist. miks te seda nõnda eraldi täpsustate? kas, kas teile tundub, et relvakonflikt on otseselt seotud hädaolukorra mõistega või siis see praegune raamistik ei toimi? Äh, siin ma viitan siis kiirele äh, Äh, vahendite erat-, eraldamisele näiteks Liibüa humanitaarkriisi juures. tänan. Grazie onorevole Nemski, onorevole Jatenmaki, relatrice ombra per l'Alde. tänan, nüüd on proua Jatenmägi, liberaalide variraportor jah, tänan. ka mina tahaksin äh, tänada Francisco Brandernit hea töö ja suurepärase äh, koostöö eest möödunud nädalatel toimunud koosolekutel. see oli meile väga vajalik. ja ma arvan, et see näitab, et meie äh, komisjon peaks äh, tegelema põhjalikumalt eelarve ja selle rakendamise küsimustega ja kõikide äh, eelarvemenetlusega seotud teemadega. ja mina toetan äh, proua Brandneri äh, muudatusettepanekuid. aga ma ütleksin, et ma isiklikult olen küll väga skeptiline äh, sellise otsese eelarve ähm, toetuse osas ma ei ole kindel, et niisugune äh, raport on äh, parim paik selle küsimuse lahendamiseks, aga ma arvan, et see teema tuleb ka edaspidi arutlusele. selge on see, et me peame olema kindlad, et raha läheb sinna, kuhu see peab minema praegusel hetkel jah, ma ei ole selles nii kindel. ja see puudutab ka äh, rakendamise küsimusi. siis ma tahaksin äh, viidata ühele äh, küsimusele, millele viitas proua Brandner. see on siis vahendite ülekandmine. ka mina olen natuke skeptiline selles suhtes, kuna ma kardan, et näiteks äh, märtsikuus meil enam äh, eelarvet, eelarves raha ei ole ja mis me siis teeme? siis äh, mõned minu muudatusettepanekud. artiklisse kolmkümmend üks lõige kaks, kus ma pakuksin välja siis suurema läbipaistvuse nii et peaks siis olema ka äh, vastavatel veebilehtedel infot selle kohta, kuidas on raha kasutatud ja saavutatud tulemuste kohta. ma arvan, et maksumaksjatel on õigus teada saada, äh, kuidas nende raha on kasutatud. minu meelest aitab mm, äh, me, see meil ka tekitada inimestes suuremat huvi Äh, selle abi äh, suhtes. nüüd artiklis äh, kolmkümmend kaheksa tehtud, pakutud muudatus, kus räägitakse eelarve väärkasutusest. on ju teada, et igal aastal me oleme andnud näiteks raha Palestiinas valitsusele ja aasta keskel tuleb uus eelarve. ja me teame juba aasta alguses, et see nõnda juhtub ja mulle tundub küll, et tegemist on siin eelarve väärkasutusega. et aasta alguses me peaksime siiski püüdma teada saada seda, et kuhu äh, raha suunata loomulikult võib tekkida erakorralisi vajadusi, aga sellisel juhul oleme ka näinud ju mitmeid aastaid, et kõik teavad, et, et raha äh, ei ole piisavalt ja siis jällegi pakutakse paar kuud hiljem äh, uus rahasumma välja Onorevole eh, Brandner, per i commenti finali, a lei la parola. Eh, tänan, nüüd proua Brandnerile sõna lõps, lõpetuseks. Eh, ja suur tänu nende kommentaaride eest, nendest oli väga palju abi, ma nüüd lihtsalt vaatan nad üksteise järel üle ja vastan. kõigepealt härra Kvalteeri, suur tänu teie kommentaaride eest, ma jagan teie muret artikli viiskümmend viis osas, see puudutab komisjoni ja järelevalvava delegatsiooni personali, kui teil oleks mõni selgitus, mis on selgem, siis palun väga, tõesti, tegemist on laiendamise, mitte piiramisega, nii et kui te võib-olla teeksite mõne muudatusettepanek selles osas, siis ma oleksin sellega väga rahul, sest ma olen nõus teie murega, et seda võidakse valesti tõlgendada ja et me peaksime seda kohe kindlasti ennetama. nii et sellest oleks väga palju abi siis proua Nemski. see usaldusfondide asi, ma olen täiesti nõus proua Kressliga, ma olen väga äh, komisjoni lähenemise vastu, et äh, tavalised äripangad äh,, erapangad võiksid seda teha, see läheb liiga kaugele aga teiselt poolt jälle Euroopa Investeerimispank võiks olla küll väga hea sellise fondi haldaja, sest neil on eksperdid, neil on oskusteave, oskusteadmised, nii et me lihtsalt peaksime piirama nende institutsioonide ringi, mis võivad selliseid fonde luua, sest ka mina arvan, et komisjon läheb liiga kaugele. siis te mainisite seda viiskümmend kolm punkt viiskümmend kolm lõige neli, redelegeerimine. siin on kirja paika pandud, et äh, komisjon võib delegatsiooni juhtidele pädevused üle andma ja administratiivne osa eelarvest jääb äh, välisteenistuse kätte. aga mida ma olen kuulnud paljudelt delegatsioonidelt, siis see ei ole teostatav, sellepärast et neil ei ole piisavalt äh, välisteenistuse töötajaid piisavalt kõrgetel positsioonidel. nii et jah, tõesti see natukene naljakas, sellepärast et läbirääkimiste ajal me võitlesime selle eest, et välisteenistusel oleksid need õigused ja pädevused, kuid nüüd me oleme aru saanud, et see ei ole väga paljudes liik-, riikides teostatav nii et äh, me siin praegu kärbime neid õigusi, mille eest me enne läbirääkimistel võitlesime välisteenistuse puhul, kuid kahjuks nii see on. siis tahaksin selgitada sada kahtekümmet. Te ütlesite, et kas ei piisa sellest, mis meil juba olemas on, tekstis on kirjas Eh, kus on oht, et puhkeb eh, sõjaline konflikt, ehk et praegu seal veel ei ole sellist konflikti, kuid see võib puhkeda, nii et tegemist on konflikti ennetamisega siiamaani Euroopa Liit saab sekkuda koheselt ainult siis, kui kriis on jõudnud nii kaugele, et tegelikult konflikti ennetamine on juba võimatu. kuid kui me juba näeme, me näeme ju ohusamme silmapiirile, siis meil on võimalik kiiresti reageerida, midagi ette võtta ja seda paindlikult nii et lihtsalt me tahaksime siia konfliktiennetuse mõtte juurde lisada. kui on oht, et olukord eskaleerub, kui me näeme, et on oht, et asjad lähevad vales suunas, siis meil peaks olema võimalus kiiresti reageerida selleks, et äh, ei äh, puhkeks tõeline sõjaline konflikt nii et äh, see on see mõte selle taga, me lihtsalt ei ütle, et meie praegune kriisihaldamismehhanism on halb või vale. siin on tegemist konfliktiennetusega, ma loodan, et äh, sellest selgitusest piisab siis teie mured? jah, ka mina leian, et on väga tähtis rääkida eelarve küsimustest, olen väga nõus selle esimese kommentaariga. ja te rääkisite siin otsesest äh, eelarve toetusest ja mina küsiksin täpselt sama asja. parem on tõesti see siin praegu välja jätta ja öelda, et neil on terve äh, protseduur ette nähtud arengukomisjonis ja liikmesriikidel on täiesti selged äh, standardid selle kohta ja me ei peaks siin asjadest ette ruttama nii et võib-olla te võiksite teha muudatusettepaneku, et äh, kustutame selle maha. see oleks parim lahendus. aga mul oli väga hea meel seda arvamust kuulda. siis teie ettepanek äh, lõike kolmkümmend üks kohta läbipaistvus, et äh, mitte lisada ainult äh, kes saab, vaid millised meetmed ja mis peaks olema tulemus, see on väga hea mõte. ja siis artikkel kolmkümmend kaheksa äh, lisaeelarve kohta, ühelt poolt ma saan väga hästi aru, nagu te ütlesite, et kui komisjon kasutab lisaeelarvet ära, aga tõesti jah, seda on võimalik ette näha, teiselt poolt äh, raportöör proua Kressler tahab selle piirata ühele lisaeelarvele kõikide erinevate valdkondade kohta, mis minu arvates on jälle liiga jäik. ainult üks on lubatud, vahel on äkki vaja kahte kahte. nii et kui te kuidagi suudate leida tee, kuidas seda tasakaalustada, kuidas seda piiramist öö, äh, tasakaalustada ilma, et väärkasutus oleks võimalik, siis see oleks väga hea. kui mitte, siis peame jääma proua Kressle sõnastuse juurde, sest ma tõesti olen ka nõus, et me peaksime selle väärkasutuse lõpetama. ja tahaksin veel kord öelda, et proua Kressle on olnud väga koostööaldis tegemist on väga pika tekstiga ja muudatusettepanekud on vähe, nii et Progressle on teinud suurepärast tööd. tekst on väga hea nii et on ainult mõned muudatused, sest äh, kellel ei ole välisasjade ja äh, välispoliitilist tausta, see võib-olla ei näe alati kõike ja seepärast tuleb mõningad muudatused teha, kuid proua Kressle ettepanekud on tõesti väga head, ta on olnud koostööaldis koostöö on olnud suurepärane ja ma loodan, et see läheb kiiresti läbi. ma tahan vabandada ka sellepärast, et tähtajad on olnud nii lühikesed äh, seda ei olnud lihtne kindlasti ka teie jaoks, kui te saate dokumendi nii hilja. kuid ma arvan, et me oleme õigel teel, andmas eelarvekomisjonile suurepärast panust, suur tänu! suur tänu, proua Brandner ja tähtajad on järgmised. seitsmeteistkümnendaks juuniks tuleb teha muudatusettepanekud seitsmeteistkümnenda juuni keskpäevaks, kahekümne esimesel juunil on hääletus. ja nüüd viimane päevakorrapunkt täna, milleks on härra Pelderi raport Iisraeliga suhtlemise delegatsiooni esimees on tema ja tema annab aru töörühma visiidist Iisraelis, Iisraelisse kahekümne neljandast kahekümne seitsmenda maini delegatsiooni esimehed saavad ju alati ülesande, eh, saavad ju alati võimaluse aru anda visiitidest. Eh, natukene aega tagasi kutsusin, kuulasime siin ära De Rossa, kes käis ka Jeruusalemmis ja Lääne-Jordanis ja nüüd kuuleme vastuhäält härra Pelderilt, kes käis külastamas Iisraeli erinevaid institutsioone. Eh, suur tänu, lugupeetud kolleegid. see Iisraeliga suhtlemise delegatsiooni visiit Iisraeli kahekümne neljandast ja kahekümne seitsmenda maini oli väga konstruktiivne meil oli võimalik äh, rääkida erinevatest sotsiaalsetest aspektidest Iisraeli ühiskonnas ja nagu kombeks on, siis oli selle visiidi keskmeks meie külaskäik Nessetisse kahekümne neljandal mail ehk siis esimesel päeval meile tehti ülevaade olukorrast ja seda tegi härra Stanley ja ta rääkis sellest, et ähm, härra Netanyahu valitsus on väga stabiilne. Äh, me hiljem kohtusime veel ka Knesseti liikmetega. ja ma ütleksin ette ära, et ma siin teen ülevaate Iisraeli seisukohtadest. rääkisime demokraatiast Lähis-Idas ja Iisraeli peamiseks mureks ja selles osas on see, mis toimub Egiptuses ja Süürias, mis on Iisraeli naaberriigid. ja äh, rääkisime ka sellest, ähm, et Palestiina plaanis on kahekümne neljandal septembril siis kuulutada ennast iseseisvaks Iisrael on absoluutselt selle vastu ja nad palusid Euroopa Liidul selles osas toetust oma seisukohtadele. Öeldi, et ei tohiks sellist asja kunagi lubada, eriti arvestades hiljutisi äh, suhteid Fatah ja Hamasi vahel iisraellased rõõmustasid selle üle, et me räägime asjasse puutuvatest teemadest ka INTA komisjonis, rääkisime ka Iraagist ja islamist Euroopas. ja siis äh, Evelyn pidas seal ka lühikese kõne, öeldes, et oleme valmis, et Iisrael on valmis ulatama oma abistava käe rahuprotsessiks, et Iisrael on valmis äh, tegema koostööd äh, naaberriikidega, aga et seda ei saa nad teha pimesi, sest et seal on mängus nende äh, julgeolekuküsimused ning et Iisrael on äh, ei ole valmis pidama läbirääkimisi mitte ühegi riigiga, kes ei ole valmis tunnustama Iisraeli õigust eksisteerida. kahekümne viiendal mail oli meie tipphetkeks see, kus me käisime sisserändajate äh, laagris või keskuses, äh, kohtusime ka Äh, seal töötavate inimestega ja öö, äh, nad rääkisid nendest meetoditest, mida kasutatakse selleks, et aidata inimestel ennast seal hästi sisse seada. ning äh, samuti erinevustest, mis tulenevad siin erilistest geograafilistest kohtadest ja nii edasi. ja öö, nägime ka, et lapsed mängisid seal jalgpalli. kahekümne kuuendal mail oli meil selline arhitektuuriline külaskäik ähm, mööda äh, nii-öelda Bauhausi teed. meil oli võimalus äh, käia ka Bialokk-Rogozini koolis, äh, kus kas varjupaiga taotlejad või teised haavatavad ühiskonnaliikmed saavad haridust, mis vastab nende vajadustele ja seal räägiti pikalt ka äh, laste äh, ärakasutamisest ja nüüd äh, lõpetuseks tahaksin öelda, et meie külaskäik Iisraeli oli edukas, tahaksin tänada kõiki delegatsiooni liikmeid nende jõupingutuste ja toetuse eest ja kindlasti kõik see panustas meie edusse tahaksin eriti tänada proua Peeresit ja samuti Kristiin Kariki, kes on sekretariaadist ning ka teisi kolleege. ja lõpetuseks loomulikult ükski Euroopa Parlamendi delegatsioon ei saa olla edukas ilma meie väga pädevate tõlkideta, nii et tahaksin tänada ka te, äh, tõlke. suur tänu ja nüüd on edasi sõna härra De Rossal, kes on äh, selle delegatsiooni juhiks, mis tegeleb suhetega Palestiinaga suur tänu, härra esimees, suur aitäh ka Bastianile tema ülevaate eest hiljutisest visiidist äh, Iisraeli. väga oluline on see, et ahvetis tehakse ülevaade nendest külaskäikudest, mida delegatsioonid korraldavad, nagu te teate, siis hiljuti tegin ise ülevaate äh, visiidist ähm, Palestiinasse. kui lubate, siis teeksin paar märkust härra Puusek viibib täna Iisraelis, ta on seal neljapäevasel visiidil ja äh, pöördub äh, sõnavõtuga ka Knesseti poole, mul on sellest koopia ka olemas, äh, tema lähenemine oli väga tasakaalustatud selles osas, kuidas suhtume konflikti ja kuidas oleks võimalik konfliktile lõpp teha ja ta ütles äh, selgelt välja, et on vaja otseseid läbirääkimisi Iisraeli ja Palestiina poole vahel, kui me tõesti tahame rahuni ka jõuda. ja rahu saavutada seal piirkonnas äh, ei ole võimalik muud moodi, kui et kõigepealt tuleb saavutada raha Iisraeli ja äh, Palestiina vahel, tuleb tagada Iisraeli inimõigust, iisraellaste inimõiguste kaitsmine ja sama tuleb tagada ka palestiinlaste puhul ja kui me siin peame poliitilist arutelu, siis peame seda kõike silmas pidama. mina olen veendunud, et praegused Iisraeli valitsuse pingutused äh, selleks, et Palestiina ei läheks ÜRO-sse septembris, on täiesti valed. Äh, selleks, et korraldada kampaaniat äh, selle vastu, et palestiinlased edukad oleks ÜRO-s, on hoopis vähem tulemuslikud äh, kui see, kui üritada kõiki kaasata läbirääkimistesse. Äh, aeg hakkab otsa saama. mina käisin seal kohal, Bastian käis seal, käis seal kohal, ka parlamendi president äh, nüüd on seal ja ma arvan, et kõigile on selge, et aeg saab kohe otsa. ja isegi, kui Iisrael suudab blokeerida äh, Äh, ettepaneku ühepoolselt kuulutada Palestiina iseseisvaks riigiks septembrikuuks, siis äh, kuidas see nüüd küll peaks tagama Iisraeli julgeoleku või mis määral viib see meid lähemale rahu saavutamisele? nii et kõik peaksime pingutama selle nimel, et veenda nii Iisraeli kui ka Palestiinat äh, selles, et nad tõsiselt läbirääkimisi hakkaksid pidama. Euroopa Liit on valmis selles osas abiks olema ka äh, Äh, Ameerika Ühendriigid ja on oluline, et me kõik seda ka teeksime. kui me räägime siin õigustest palestiinlastele, siis ei peaks automaatselt tooma kaasa iisraellaste õiguste vähendamise. iisraellastele õiguste tagamine ei ole kuidagi vähendanud ka palestiinlaste õigusi. nii et äh, põhipunktiks on siin see, et meil on vaja rahu ja et demokratiseerumisprotsessile seal piirkonnas peab kaasa aitama Euroopa Liit, aga samas ka Iisrael. kui me tahame demokraatlikku Palestiina riiki Iisraeli naabriks, siis äh, ei ole neile paremat liitlast, äh, meile paremat liitlast kui Iisraeli, et kaitsta rahu sealses piirkonnas. suur aitäh härra Terossale ja nüüd on sõna härra Vigeninil suur tänu, härra esimees, minul on lihtsalt üks konkreetne küsimus, härra Pelder rõhutas eriti väga tuntud poliitikat, et, et ei ole võimalik pidada läbirääkimisi nende pooltega, kes ei tunnusta Iisraeli õigust eksisteerida. aga teie arvates, kas oleks võimalik siin siiski näha teatud paindlikkust? me teame, et hetkel on juttu siin Hamasist aga kas äh, oleks võimalik, et Iisrael eristaks Hamasi ja Palestiina valitsust, kus oleks ka Hamas. minu arvates sellel on ikkagi, äh, siin on ikkagi vahe. ja see tagaks võib-olla teatud paindlikkuse ja lihtsustaks veidi seda asja. suur tänu, härra Vigenin ja nüüd palun kolleeg Kuntis suur tänu, härra esimees, ma tahan kolleegi tänada selle ülevaate eest äh, visiidi kohta Iisraelisse. aga ma oleks tahtnud ka paari sõna kuulda selle tähtsa küsimuse kohta, nimelt Palestiina riigi tunnustamise kohta. siin öeldi nüüd, et tegemist olevat ettepanekuga, aga minu teada on tegemist kohe nõudmisega ja võib-olla ÜRO Peaassamblee arutaks seda küsimust septembrikuus. nii et oleks väga hea, kui me teilt veel kord kuulaksime, milline oli Iisraeli valitsuse reaktsioon sellele. siis see küsimus, mis puudustab äh, laevastikku, eelmisel aastal olid seal väga dramaatilised arengud ja mida Iisrael seekord kavatseb ette võtta, kas kavatsetakse olla sama karmikäelised kui eelmine kord? mul pole küll enam palju aega, aga tahtsin kõiki kolleege tänada, kuid siiski tahaksin rohkem natukene informatsiooni saada selle kohta ja ka teie analüüsi olukorra kohta ja tahaksin teada, kuidas te üleüldiselt hindate olukorda Lähis-Idas? suur tänu, härra Kuntis proua Munnis, palun. suur tänu, härra esimees. mina olen ka ise Iisraelis äh, käinud ja Ramala-, Rama-, äh, Ramallas, äh, Palestiinas ja seda eelmisel nädalal ja mulle avaldas tõesti muljet, millises olukorras Palestiina rahvas on. Nad on peaaegu et alla andnud, sellepärast et Iisraeli võimuorganid poliitiliselt kuidagi ei reageeri viimaste muutuste osas, näiteks kui vaadata siin ähm, Araabia kevadet ja seda, mis toimub Egiptuses ja ka arvestades lepitusprotsessi Palestiina äh, valitsuse ning äh, Hamasi vahel see, et Iisrael keeldus nõustumast Palestiina pöördumist ÜRO Peaassamblee poole, väites, et tegemist on ühepoolse tegevusega, minu arvates ei ole midagi rohkem mitmepoolset kui see, et pöörduda ÜRO Peaassamblee poole, et mingisugune konflikt lahendada. Euroopa Parlamendi delegatsioon äh, tegi koos Iisraeliga ühisdeklaratsiooni ja minu arvates on väga ohtlik see, et siin ühinetakse lihtsalt Iisraeli seisukohtadega äh, ja näiteks, et oleme selle oleme millegi sellise poolt, mille vastu on olnud näiteks Truumani keskus või Carteri keskus, nemad on ju olnud Fatah ja Hamasi vahelise lepitusprotsessi poolt, see on nende arvates osa demokratiseerumisprotsessist Palestiinas ja see võimaldaks ka korraldada valimised kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ning vastaks ka Iisraeli muredele selles osas, et kui äh, nüüd iisraelised tahaksid läbirääkimisi pidada, siis kellega nad seda teeksid, nüüd on neile vastus olemas, nad äh, teevad seda Palestiina valitsusega, kes esindab tervet äh, Palestiina rahvast. nii et on väga ohtlik see, et Euroopa Parlament või osa vähemalt parlamendist äh, võtab omaks nii äärmuslikud seisukohad ilma neid kuidagi nüansseerimata, sest et kui me räägime siin otsestest läbirääkimistest, siis tegid palestiinlased sellekohase ettepaneku eelmisel aastal selles osas sooviti moratooriumit asunduste ehitamise osas, seda nõuti kolmeks kuuks, Iisrael ütles, et ei. nii et Palestiina teeb ettepaneku, Iisrael ütleb, et ei, nüüd Iisrael, vabandust, Palestiina tahab pöörduda ÜRO poole ja siis Iisrael ütleb, et ei, see ka ei kõlba nii et äh, kuidas siis nüüd reageerida siin äh, uues rahvusvahelises õhkkonnas, tuleks ikkagi astuda samm edasi ja mitte jääda praeguse olukorra juurde, äh, mille tulemusena on juba aastaid see konflikti lahendus täiesti blokeeritud. tundub, et Äh, siin äh, on lihtsalt sein ees ja me ei räägi siin enam mitte kuuekümne seitsmenda aasta piiridest, vaid äh, rohkemastki. näiteks neljakümne üheksanda aasta neljas protokoll, neljas Genfi konventsiooni protokoll, mis puudutab asundusi. suur aitäh ja nüüd on sõna kolleeg Anguraki selle lõpetuseks. suur tänu härra esimees. kaks märkust. tahaksin öelda paar sõna selle ühisdeklaratsiooni kohta, mis võeti vastu pärast meie delegatsiooni visiiti Iisraelisse ja pärast külastust Knessetis. mina ei ole nõus selle ühise deklaratsiooniga, sest seal öeldakse, et et äh, Palestiina riigi tunnustamine või tähendab, seal öeldakse, et Euroopa Parlament on selle vastu, et Palestiina riiki tunnustatakse. ja siin ei ole tegemist mingi ühepoolse aktiga, vaid tegemist on siiski väga tähtsa küsimusega, nii tead, palju kui mina tean, ei ole Euroopa Parlament midagi sarnast öelnud ja sellepärast ma olen vägagi selle vastu, et siin kirjas on ma ei tea, kas on mingi alus kolleegidel, et nad midagi sellist üldse ütlesid ja kirja panid. ja ma arvan ka, et ei, et see ei ole kooskõlas ei Euroopa Parlamendi avalduste kui ka praktiliste tegudega viimasel ajal, seal on kirjas äh, lõikes kaks, et ei olda nõus lepitusmenetlusega selline sõnastus, selline avaldus sellisel viisil, sellega ei saa nõus olla, see ei ole tasakaalus ja see kohe kindlasti ei ole ka kasulik olukorra lahendamisel. siis räägitakse siin ülestõusudest Araabia maades ja ohust, et äh, radik-, Äh, äärmuslik äh, islam võib äh, nende ülestõusude tegelikke eesmärke õõnestada. ka siin puhul on minu arust tegemist nende riikide siseasjadesse sekkumisega ja see on ohtlik. on kohe kindlasti ohtusid jah, aga ma arvan küll, et demokraatlikud jõud ja sealne rahvas on piisavalt äh, küps selleks, et teada, kellega nad läbirääkimisi peavad ja tegemist teevad. suur tänu, härra Pelder, teil on nüüd sõna selleks, et see arutelu kokku võtta. jah, tänan ja suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid, suur tänu teie kriitiliste märkuste eest äh, Äh, tahtsin teile meelde tuletada, et me istume parlamendis ja igal delegatsioonil on ka oma, õigus oma seisukohti välja töötada. siiamaani on see vähemalt äh, alati siiamaani olnud ja ma ei tea, milliseid õiguslikke põhimõtteid me siin rikume, ma ei saa päris täpselt aru ja minu arvates on väga koomiline, milliseid seisukohti ma siin kuulsin. kuid parlamendil on õigus erinevatele arvamustele ja nüüd see lepitusküsimus äh, Fatah ja Hamasi vahel. tahaksin siin viidata sellele, et äh, me oleme alati kvarteti põhimõtteid toetanud ja Hamasi kutsutakse seal üles olema konstruktiivne ning äh, alustama läbirääkimisi minu teada Hamas on siiamaani jäänud oma seisukohtade juurde, nimelt selle juurde, et äh, Iisrael äh, ei kavatse juudi riiki tunnustada ja kui siin räägitakse Araabia kevadest, siis tore jah, mul on seal üks väga hea sõber, kes mind tõesti kakskümmend neli tundi päevas asjadega kursis hoiab ja tema ütles, et seal on tegemist pigem araabia talve kui kevadega. ma käisin ka Egiptuses, hoidsin kõrvad-silmad lahti ja ma saan tegelikult Iisraeli, iisraellaste murest siin aru tahtsin toonitada, et meie delegatsioonil on äh, ka esin-, äh, meie delegatsioon kohtus ka Knesseti esindajatega ja nemad ütlesid, et Fatah ja, ja Hamasi vaheline lepitus on nende jaoks vastuvõetamatu. lepitust ei ole võimalik ellu viia nii kaua, kui Hamas ei äh, olen nõus mitte kuhugi poole liikuma ega üldse mitte mingites küsimustes vastu tulema. vähemalt riigi tunnustamise osas peaks selles, peaks küll Hamas vastu tulema. olen siin tsiteerinud ka juba parlamenti, parlamendi esindajad ütlesid meile, et nad on käe välja sirutanud, aga teine pool ei ole valmis seda käepigistust vastu võtma. suur tänu. hästi suur tänu, härra Põldar siis võime sellega tänase töö lugeda ammendunuks ja me kohtume homme hommikul kell üheksa. ja kohtume siis Ungari välisministriga selleks, et teha kokkuvõte Ungari eesistumise ajast. suur tänu!